kui lubate mul nüüd alustada, mul on väga hea meel tervitada teid kõiki siin Euroopa Parlamendi hoones ja viimastel aastatel on juba tekkinud traditsioon, et Euroopa Parlament võõrustab äh, neid avatud uste päevi ning ma usun, et äh, see arutelu, mis täna siin ruumis toimub, aitab äh, kõikidel tasemetel poliitikaotsustajatel Euroopa Liidu institutsioonidel veelgi paremini järele mõelda praeguse aja väljakutsete üle. ja need väljakutsed, nagu me teame, on väga keerulised ning siin ei ole vaja neid mõelda ainult, äh, kuidas neid lahendada, vaid me peame ka vaatama, milliste poliitikatega me peame neile lähenema ja, ja seda teemat me arutame ka avatud äh, uste päeva äh, arutelus. niisiis, me ootame teie erinevaid mõtteid ja me vaatame mitte ainult oma prioriteete, vaid ka milline, millised oleksid õiged vastused äh, praegu, praegusele kriisile nii kohalikul kui ka riiklikul Euroopa Liidu tasandil. paljude otsuste tõhusus sõltub äh, väga suurel määral just kohalikust äh, sekkumisest seetõttu me peame üle vaatama nõrgad ja, nõrkused ja tugevused oma tegevuses ja poliitikates ja me peame tegema kõige rohkem äh, just koostööd ja seetõttu me loodame vastastikusele heale mõistmisele. ma sooviksin tervitada kogu südamest ka härra äh, Barrosot, äh, Euroopa Komisjoni presidenti ja ka Rootsi tööstuse ministrit, kes ähm, esindab siin ka nõukogu, nõukogu äh, proua Olavsoni ja tervitaksin siin ka Lukan Brandet, kes on regioonide komitee äh, president ja ka härra äh, Sametskit, kes on regionaalpoliitika äh, volinik. palun, Lukk, teie sõna. Äh, suur tänu, austatud äh, esinaine lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid, austatud minister, härra regioonide komitee asepresident, president, mu arv, armas sõber, lugupeetud daamid ja härrad, mul on suur rõõm teiega taas kohtuda siin Euroopa regioonide ja linnade nädalal, sellel avatud uste päeval, avatud uste nädalal, mida me korda, üritusel, mida me kordame igal aastal ja kus me keskendume piirkondade ja kohalike tasandite koostööle, institutsioonide vahelisele koostööle, mille eesmärgiks on üles ehitada Euroopat partnerluses, austades kõiki haldustasandeid, mis on seotud linna ja linna arengu ja regionaalpoliitikaga ja nüüd ma jätkaksin hollandi keeles Teie kohalolek tänasel üritusel, teie pühendumine tähendavad seda, et meie tänasel üritusel on väga tugev poliitiline dimensioon. me näeme selgelt, kui oluline on meie töö ja Euroopa Nõukogu peab langet-, nõukogu peab langetama tähtsaid otsuseid. mul on hea meel mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjoni president valiti tagasi oma ametikohale ning enne kui komisjoni koosseis on koostatud, siis ma soovin, ta sooviks ka oma tööprogrammi esitada ning me oleme pakkunud välja komisjonile ka oma partnerluse töökava ning ma sooviksin seda kirja ka inglise keeles tsiteerida. ma tervitasin äh, teda äh, selle suurepärase projekti osas. kohalikud ja piirkondlikud äh, omavalitsused on suurel osal vastutavad selle tööprogrammi rakendamises. tõhus tee viimaks Euroopa Liitu välja kriisist tähendab ka Äh, tegelemist äh, sotsiaalse ühtekuuluvusega, majandusliku ühtekuuluvusega, ka võitlusega äh, kliimamuutuste vastu. ning avatud uste päevad on ka avatud kommunikatsiooniplatvormiks meie kolleegidele ning siinkohal ma sooviksin tänada ka härra Sametškit selle suurepärase koostöö eest, mis meil on olnud juba minevikus ning ka äh, koostööst äh, regionaalpoliitika peadirektoraadiga. meil on ka väga hea meel selle üle, äh, milliseks kujunes referendumi tulemus äh, Iirimaal ning ma siin võib-olla või võin ainult korrata härra Barroso sõnu, tänan Iirimaa. see on äärmiselt oluline ka territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks siis läbi uue lepingu see on oluline ka meie demokraatliku ja läbipaistva eh, liidu edasiviimiseks ja ka meie rolli tugevdamiseks Euro-, eh, maailmas. ma sooviksin mainida vaid mõningad olulisemad eh, punktid, mida ma ootan sellelt ürituselt järgnevatel päevadel. liikmesriigid ja Euroopa Liit võivad loota kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele võitluses kliimamuutuste vastu, samuti ehm, jätkusuutliku areng, arengu edasiviimises ja ka elukvaliteedi eh, tõstmises. igal juhul meie sõnum on kõigile selge. kriisi mõju võib olla erinevates piirkondades erinev, aga lahendused sõltuvad igal juhul eh, piirkondlikest tasanditest. ja kõige suuremad väljakutsed kohalikul tasandil ja piirkondlikul tasandil on konkreetselt seotud territoriaalse ter-, dimensiooniga. enamuse linnade ja piirkondade jaoks kriis on seotud üleilmse turuga, töö hõive kannatab ja meil on vaja suurendada meie innovatiivsust ja selles valdkonnas regioonide komitee esindab äh, oma konsulteerimistöö tulemuse seoses äh, Lissaboni strateegiaga ja kaheksakümmend kohaliku tasandi ja piirkondliku tasandi äh, huvigruppi on osalenud sellel, selles konsulteerimisfraasis ja siis ma tahaksin tutvustada teile äri, piirkondade äriprogrammi, see on uus meie regioonide komitee programm, mille abil me soovime äritegevust piirkondlikul tasandil edendada. me oleme, tahaksime selles valdkonnas äh, pöörduda nõukogu poole ja paluda nõukogul olla paindlik seoses kaasrahastamisega, eriti siis, kui me räägime eriolukordadega, nagu äh, sellised, millega me seoses kriisiga kokku puutume meie avatud päevad näitavad, et Euroopa linnad ja piirkonnad on aktiivsed osalejad võitluses kliimamuutuse vastu, väga paljud piirkonnad, linnad juba on muutumas roheliseks, avaliku teeninduse teenused on muutumas rohelisemaks ja Euroopa erinevad regioonid vahendavad parimaid tavasid ennetava valdkonnas, kohanemise valdkonnas, energiatõhususe valdkonnas, taastuvenergiate valdkonnas, samuti ka jätkusuutliku transpordi valdkonnas ja ÜRO kliimakonverentsil Kopenhaagenis on esindatud ka regioonide komitee ja meie komitee jaoks on kliimamuutus üks meie päevakorra tähtsamaid punkte ka pärast Kopenhaageni üritust. selles vaimus oleme me kutsunud ka Ameerika Ühendriik-, Ameerika Ühendriikide Äh, esindaja meie üritusele järgmisel nädalal, et vaadata, kuidas Ameerika Ühendriikidega koostööd tulevikus veelgi parandada. siis koostöö erinevate territooriumite, erinevate piirkondade vahel on kõige suurem näide sellest, et Euroopa Liit on väärtuslik ja lisab meie kodanike igapäevaellu lisaväärtust. piiriülene koostöö, Läänemere piirkonna strateegia, mikropiirkondlikud algatused nagu Donau ja Põhjamere valdkonnas, ja samuti äh, territoriaalsed äh, arutelud äh, on kindlasti teemadeks meie selle nädala töös ja näitab, kui, näitavad, kui huvi, kui olulised on meie koostöövaldkonnad. ja siis veel, Euroopa Liidu tulevased prioriteedid ja eelarve prioriteedid on arutelu teemaks, mis muutub veelgi keevalisemaks. me usume, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema ju kättesaadav kõikidele piirkondadele kõikidele piirkondadele, see on oluline. traditsioonilised kaardid sellest, kes on majanduses edasi jõudnud ja, ja kes on jäänud kaotaja rolli, on üha suuremas muutuses tänu majanduskriisile, kogud ka toimuvad demograafilised muutused, Euroopa tuleviku äh, poliitika ühtekuuluvuse valdkonnas peaks seadma eesmärgiks jätkusuutliku arengu kõikides valdkondades, keskendudes innovatiivsusele, ettevõtlusele, tööhõivele ja juurdepääsu üle kõigile. lisaks sellele territoriaalset ühtekuuluvust peaks nägema kui uut vabadust meie kodanikele. vabadust valida, kus Nad tahavad mööda saata oma elu, kus nad tahavad töötada, sõltumata see, sellest, et mingitel piirkondadel on oma potentsiaalsed geograafilised äh, puudujäägid. meie eesmärgiks on suurendada mitmekesisust ja pöörata mitmekesisus äh, piirkondlikuks tugevuseks. Euroopa ei saa teha tööd ilma oma piirkondade, ilma oma linnadeta, ükskõik millise teemaga me ka ei tegeleks, mitte keegi ei hakka ehitama maja äh, katusest alates. Euroopa Liidu piirkonnad, Euroopa Liidu linnad peaksid olema meie meie vundamendiks, millelt lähtu-, millel, mille me saame üles ehitada oma Euroopa Liidu, tehes seda kõik koostöös, aitäh! suur tänu! ja nüüd, nüüd saaks sõna härra volinik äh, Pavel Sametski. Mr President, Madam Prime Minister, härra äh, president, äh, austatud äh, peaminister, Euroopa Parlamendi liikmed, regioonide komitee esimees ja regioonide komitee liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin tervitada teid kõiki tänastel Euroopa avatud uste päevadel Euroopa linnade ja piirkondade nädalal. meie külalised, otsustajad, eksperdid, akadeemikud, äritegijad, ajakirjanikud, samuti ka Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Hiina ja Brasiilia, Ukraina esindajad. kõik teie osalejad muudavad selle väga tähtsaks ürituseks kõigi jaoks, kes tegelevad ühtekuuluvuspoliitikaga. ühtekuuluvuspoliitika ei ole mitte ainult raha, mitte ainult investeeringud, vaid see võimaldab kõikidel meie Euroopa Liidu inimestel kõikidest Euroopa Liidu piirkondadest vahetada kogemusi ja mõelda selle üle, kuidas meie piirkondi kõige paremini arendada viimased, pärast viimaseid avatud päevi on palju toimunud, me oleme seisnud silmitsi üleilmse majanduskriisiga, millele me oleme vastanud Euroopa taastuskavade abil ja ka teiste meetmete abil, mida me oleme võtnud kohalikul ja piirkondlikul tasandil. praegu meie avatud päevadel keskendume me üleilmsetele väljakutsetele, Euroopa lähendustele ja me üritame vahetada arvamusi sel teemal, kuidas meie piirkonnad saavad praegusete väljakutsetega kõige paremini toime tulla ja kuidas väljakutsetest kujundada võimalused. meie tänane üritus keskendub neljale teemavaldkonnale innovatsioon, kliimamuutus, territoriaalne koostöö ja ühtekuuluvuspoliitika tulevik. kõigepealt innovatsioon. Euroopa Liit äh, uhkelt äh, Äh, leiab, et äh, meie hulka kuuluvad kõige innovatiivsemad äh, liik-, innovatiivsed liikmesriigid, aga samas seitseteist liikmesriiki jäävad allapoole keskmist. ja samasuguseid suuri lõhesid me võime märgata ka Euroopa piirkondades. vähe, vähemalt umbes pool piirkondadest ei ole väga innovatiivsed, innovatiivsuse puuduse korvamine on üks äh, meie kõige olulisemaid prioriteete. umbes üheksakümmend miljardit eurot investeerime sellesse valdkonda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ja me tahame arutada tänaste avatud päevade jooksul seda, kuidas äh, sellest rahast kõige paremini kasu saada, et tagada Euroopasse pikaajalisem, pikaajaline majanduskasv. teine Äh, prioriteet kliimamuutus. Euroopa pühendumine üleilmsesse kliimamuutuse vastasesse võitlusesse tähendab seda, et piirkonnad peavad oma majandused ümber kujundama, iseäranis vähem arenenud liikmesriikides avatud päevad äh, aitavad vahendada parimaid tavasid piirkondades, linnades äh, kliimamuutusega toimetulekuks ja me püüame näidata seda, kuidas ühtekuuluvuspoliitika suudab äh, aidata kaasa jätkusuutliku majandusarengu saavutamisele. ja siis äh, veel väga tähtis valdkond, millega me tegeleme nende päevade raames, on territoriaalne koostöö. sel aastal võttis komisjon vastu Läänemere piirkonna Euroopa Liidu strateegia. see uus ühtekuuluvuspoliitika strateegia on uueks koostöövõimaluseks ja meil on vaja sellist makrovisionaarse vis,, <laughs> visionaar-, Äh, makrolähenemist ka teiste valdkondade jaoks. väga paljud meie strateegia koostööpartnerid on täna siin, et arutada, kuidas oma tööd teha võimalikult äh, tõhusalt ja kuidas sellest koostööst teha äh, eeskuju teistele Euroopa piirkonna strateegiatele, näiteks Donau piirkonna strateegiale. ja siis viimane valdkond, millega me tegeleme, on ühtekuuluvuspoliitika tulevik, tulevik, me viisime läbi kahe tuhande kuuendat, kahe tuhande seitsmenda aasta valdkonna, aastate strateegiate arengu, et vaadata, milline on meie lisaväärtus ja mi-, aga milliseid valdkondi tuleb ka reformida. ja võib öelda, et me peaksime olema keskendunud rohkem tu-, tulemustele ja meie süsteem peaks olema lihtsustatum ja Danuta Hübner kannab hoolt selle eest, et me poliitika tulevikuga tegeleme, aga see valdkond on ka minu jaoks oluline, nende arutelude tulemusel tahaksime esitada teile teabedokumendi Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tulevikule. me väga olulistel ja arvukatel seminaridel suudame ehk oma arutelusid rikas, rikastada. seekord on meie avatud päevad rohkem õppe eesmärgil kui kunagi varem. meil on kohale kutsutud üle kuuekümne akadeemiku üle kogu maailma ja nemad lisavad meile teaduslikku perspektiivi. tahaksime samuti kutsuda teid kõiki äh, külastama meie avatud päevade telki Berlamondi hoone kõrval ja loodetavasti te saate kasu nendest näidet, näitustest ja äh, üritustest, mida me oleme korraldanud selle nädala jooksul. enne kui ma lõpetan, tahaksin ma tänada kõiki neid, kes on meie kahe tuhande üheksanda aasta avatud päevade korraldamisele kaasa aidanud. Need päevad on saanud võimalikuks ainult tänu sellele, et kõik asjaosalised on teinud avatult ja tihedalt koostööd, iseäranis komisjoni ametnikud, regioonide komitee, piirkondade esindajad, Euroopa Parlament, samuti ka linnade ja piirkondade esindajad ja nende esindajad Brüsselis järgnevate päevade jooksul ma loodan, et kõik, kes on meie seminaridel ja üritustel osalised, kasutavad nii kui palju kui vähegi võimalik äh, siin jagatavat teavet ja saavad üritusest äh, küllaga kasu. võtke info endaga kaasa, viige see koju ja andke edasi teistelegi. aitäh! Our... suur tänu, härra volinik ja sellega on meie tervitussõnavõtud lõppenud ja nüüd äh, me jõuame edasi äh, võtmesõnavõttude juurde ja kõigepealt siis härra äh, komisjoni president Barroso saab sõna härra regioonide komitee president, Euroopa Parlamendi Regionaalarengu Komitee esinaine, äh, Rootsi asepeaminister äh, nõukogu äh, esindajana, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad, head sõbrad, mul on väga hea meel alati osaleda avatud päevade avamisel. see äh, foorum on muutunud väga oluliseks äh, piirkondade jaoks ja kõigi Euroopa poliitikas osalejate jaoks ning ma soovin tänada regioonide komiteed ning äh, ka regionaalarengu voliniku ja regionaalarengu peadirektoraati selle algatuse eest. ma tulen Pittsburghist äh, G kahekümne äh, kohtumiselt ja New Yorgis äh, ÜRO Peaassambleel toimunud kohtumiselt, mis käsitles kliimamuutumisi. tegemist on kaks, kahe väga suure väljakutsumisega, väljakutsega, finantskriisiga ja kliimamuutustega nähes äh, nende muutuste ulatust äh, meie poliitilistest retseptidest ei piisa ja see on täpselt see teema, mille teie olete oma avatud päevade jaoks äh, valinud. tegemist on siis globaalsete väljakutsetega ja Euroopa vastustega neile väljakutsetele. Neil on, meil on vaja leida oma lahendusi, meil on vaja, tulevane maailm ei ole sama maailm, meil on vaja uusi lahendusi praegune Äh, prioriteet on äh, saada hakkama äh, kriisist väljumisega. meie koordineeritud lähenemine tähendab väga suuri mm, eelarvevahendeid, mitte kunagi ei ole sa-, olnud võrreldavat asja rohkem kui viis protsenti Euroopa Euroopa riikide sisemajanduse kogutoodangust äh, kulutatakse äh, selleks. see äh, programm peab erinevates plaanides abi andma, toetama tööhõivet, edendama infrastruktuuri ja aitama üle saada majanduslangusest. Mm, Euroopa on os-, osalenud ka G kahekümne kohtumisel selleks, et toetada äh, kriisist väljumist eri, juhtivates majandustes. Pittsburghis äh, me otsustasime oma partneritega jätkata koordineerimise ja koostööpoliitikat. meil on nüüd äh, nii-öelda maailma majanduse kontrolli keskus ja see oli meie jaoks väga oluline, sest ma ütleks, et me oleme instinktiivselt ja loomupäraselt ähm, Ähm, ähm, reguleerimise poolt. Äh, finantsvaldkonnas äh, tahab Euroopa äh, veenda G kaheksakümmend, kahtekümmet finantssüsteemi ümberkorraldamiseks niimoodi, et see oleks usaldusväärsem. reaalmajandusel on seda vaja Euroopa oli Pittsburghis selleks, et pan-, tuua välja lahendusi ja te teate, et me oleme teinud ettepaneku Euroopa finantsjärelevalve jaoks ja need plaanid on ka nõukogu laual, te teate, et me oleme esimesed maailmas, kes on esitanud konkreetseid eh, niivõrd ambitsioonika reformi ettepanekuid aga me ei, ei ole veel äh, tunnelist väl-, väljas, majandusolukord on endiselt äh, murettekitav ja meil on endiselt sotsiaalprobleeme, aga ärgem eitagem esimesi äh, julgustavaid märke. on pidurdunud majanduse vaba langus ning majanduskasvu prognoosid teise poolaasta jaoks on juba muudetud positiivsemaks. aga meil ei ole jätkusuutlikku kasvu niikaua, kuni kestab tööpuuduse kasv. meile e-, me ei saa öelda, et majandus kasvab, kui töötus kasvab. ja minu jaoks on töötus kõige olulisemaks probleemiks, see tabab kõige haavatavamaid inimesi, kellel ei ole kvalifikatsiooni, noori, keda see tabab kõige, kõige rohkem see mm, to-, töötus toodab äh, sotsiaalset äh, tõrjutust, see mõjub halvasti ka tarbimisele, nii et me peame kõigil otsustamise tasemetel äh, võtma, leidma lahendusi. tulnud on aeg tõesti võidelda tööpuudusega Euroopas. Euroopa teeb ära oma osa, meil on majanduskasvu taastamisplaanid, ja me oleme äh, andnud ühenduse vahendeid selleks, et äh, lahendada neid probleeme, äh, andnud vahendeid selleks, et parandada nende noorte olukorda, kes tulevad koolisüsteemist välja ilma kvalifikatsioonita, aga meil on vaja partnerlust Euroopa Liidu liikmesriikide, piirkondade, tööturu osapoolte vahel, selleks, et teha innovaatilisi investeeringuid haridusse teadmistepõhine majandus peab olema meie jaoks äh, olulisel kohal. Äh, Euroopa Liidus on ka muudetud lihtsamaks äh, struktuurifondide ja globaliseerumisega kohandamise fondi kasutamise reegleid selleks, et kaasata tööturgu inimesi, kes on jäänud töötuks. me oleme ka esitanud ettepanekuid, mis puudutavad Euroopa Sotsiaalfondist rahastamist mm, selleks, et vastuda, astuda vastu kriisi tagajärgedele ning äh, ma rõhutan, et nõukogu peab neid ettepanekuid ka kinnitama. Äh, oluline on, et sellises majanduslikus ja sotsiaalses olukorras ähm, vajame suuremat paindlikkust struktuurifondide kasutuselevõtuks ja piirkonnad teavad seda väga hästi veel üks näide Euroopa algatusest. me oleme otsustanud eh, uue mikrokrediidimehhanismi seitse miljardit eurot, kes, eh, mis, mis on ette nähtud selleks, et eh, töötud inimesed saaksid luua oma ettevõtte. lugupeetud daamid ja härrad, austatud regioonide komitee liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, kallid sõbrad kui ma räägin siin solidaarsusest, ma räägin millestki konkreetsest. ja tegelikult äh, juba alles eelmise nädala lõpus äh, saime me ju häid uudiseid, uudiseid Iirimaalt. Iirimaa ütles Euroopale kõlava häälega jah. ja mina usun, et äh, Iiri rahva otsus seekord näitas ka seda, et Iirimaa on tajunud, et nad on Euroopa Liidu solidaarsusest kasu saanud. Euroopa inimesed Iirimaa, Iirimaa rahvas äh, tõdes, et Euroopa on olnud äh, suureks osaks meie reaktsioonist majanduskriisile. me ei saa kriisist äh, üle ega ümber, aga ühel päeval on sellest kriisist saanud ainult halb mälestus ja mida kiiremini see päev kätte jõuab, seda parem. kui see päev kätte jõuab, siis me peame olema taastumiseks valmis ja sellepärast on oluline, et me jätkame ettevalmistustöid ka tulevikuks. Need juhtnöörid, mille me esitasime viimase paar nädalat tagasi, järgmistele komisjonile ja, ja juhtnöörid, mida on kinnitatud meie praeguses komisjonis ja mida on äh, kinnitanud Euroopa Parlament, äh, need on paika pannud äh, Euroopa visiooni kahe tuhande kaheteistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani. me tahame keskenduda teadmiste ühiskonnale, teadmistemõisele majandusele, jätkusuutlikule majad-, majandusele, milles keskendutakse innovatsioonile. see poliitiline visioon tähendab seda, et pärast kahe tuhande kümnendat aastat Äh, ootab meid ees reformitud, uuendatud Lissaboni strateegia ja regioonide komitee on alles esita-, hiljuti esitanud huvitava dokumendi selle strateegia tuleviku kohta. Teie arvamus on meie jaoks äh, oluline. Äh, teie ei ole mitte ainult struktuurifondide haldajad, teil on meiega koos ühine vastutus nende poliitikate eest, millega meie ühine strateegia tegeleb regi-, regionaalpoliitika, innovatsioon, ärikeskkond, haridus, elukestev õpe, transpordivaldkond, energiatõhususe valdkond. meil on tõesti vaja regioonide ja kohalike ametivõimude pühendumist. meil on vaja teada teie arvamust, nii et me saaksime kasutada positiivselt ära teie positiivseid kogemusi. ja me teame väga hästi, et Lissaboni strateegia järgse strateegia edu sõltub teist. kahe tuhande kümnendale aastale järgneva Lissaboni strateegia tulevik aitab meil kriisist välja tulla ja aitab meie üleilmsed ambitsioonid muutuda reaalsuseks, muuta reaalsuseks. me tahame, et me oleksime kaasav ja jätkusuutliv ülemaailmne majandusruum ja me, mis innustab ärivaimu ja on keskkonnakasulik, vähese süsinikuheitmetega innovatsiooni toetav ja teadusuuringuid, tehnoloogiat edendav, ühtekuuluvust toetav, näiteks pakkudes tõelised elukestva õppe võimalusi, luues rohelisi ja valgeid töökohti erinevates meie ärivaldkondades. Need eesmärgid me saavutame ainult kahel tingimusel. kõigepealt me peame tõesti tegema koostööd. ja meie juhtnöörides oleme ma kirg-, paika pannud, et me peame progressi nimel tegema koostööd, töötame partnerluses, kui me tahame oma väljakutsetega toime tulla, siis kõik ühiskonna osapooled Euroopa tasandil, kohalikul tasandil, piirkondlikul tasandil, avalikul tasandil, vabaühenduste ja kodanike tasandil peavad koostööd tegema. nagu me kõik teame ja nagu äh, regioonide komitee president Van den Brande väga hästi teab, ma ei pühendu tema poole, pöördu tema poole ainult sellepärast, et äh, täna on siin regioonide komitee üks äh, üks korraldajaid, vaid sellepärast, et ma tõesti usun, et me ainult partnerluses teeme Euroopa projekti tõeliseks äh, projektiks. ma ütlesin seda ka siis, kui ma Euroopa Parlamendi ees tutvustasin oma järgneva viie aasta programmi. ilma selle partnerluseta ei oleks me jõudnud äh, sinna, kuhu me jõudsime Iirimaal. mina käisin hiljuti, äh, käisin Lim-, Limerikis ja just sellepärast, et tegemist ei olnud mitte ainult riigi küsimusega, mitte poliitiliste parteide küsimustega, vaid küsimusega, mis puudutas rahvast ennast. just sellepärast nii suur osa rahvast toetas Euroopat kõlaval häälel. ja teiseks me peaksime uurima, millised on meie jätkusuutliku kasvu võimalused, on või-, on selge, et me ei suuda võistelda Hiina, India, teiste üha kiiremini kasvavate tekkivate majandusruumidega, äh, me peame leidma uusi kasvuvõimalusi. me ei saa traditsioonilisi valdkondi kasutada, meil on vaja näiteks kasutada rohelist energiat ja äh, tulevikutehnoloogiaid ja siin ma jõuaksin äh, meie teise suure väljakutse juurde, võitlus kliimakesk-, kliimamuutuse vastu. ka siin oleme meie liidra, liidri rollis. Euroopa on otsustanud äh, saavutada edusamme, me oleme vastu võtnud oma tegevuskava, mis on ülejäänud maailmale eeskujuks ja meie, eurooplased, oleme lükanud hoo sisse selles äh, valdkonnas arengutele ja oluline on, et äh, meie partnerid käiksid meie jälg, jälgedes. Ameerika Ühendriigid, Jaapan liiguvad samuti süsinikuheitmete vähe, süsinikuheitmeid vähe õhku paiskavate ühiskonnamudelite juurde, aga me peame töödki edasigi eda-, edendama. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa, selle liikmesriigid ja piirkonnad peab võitlema innovatiivsete muudatuste eest, et meie eeskujulik ühiskonnamudel jääks peale. üleilmastumine ei tähenda lähimuspõhimõtte lõppu, otse vastupidi, piirkonnad on kõige olulisemad äh, selleks, et äh, teadmistepõhine äh, ühiskond, sotsiaalne ühtekuuluvus ja innovatiivsus saaksid peale jääda. ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks on just nimelt Euroopas solidaarsust toetada ja edendada ja selleks, et anda jõudu piirkondadele ja kohalikele tasanditele kõigi väljakutsetega toimetulekuks. ja sellepärast pöörduksin ma teie poole äh, Äh, sellepärast, et äh, olles järgneva viis aastaku äh, lävepakul, tahan ma kinnitada, et ma usun ühtekuuluvuspoliitikasse, piirkondlikkusesse, poliitikasse, regioon, regionaalpoliitikasse ja need elemendid on meie definitsioonis Euroopa Liidu kohta väga tähtsal kohal, aitäh! Like ma sooviksin tänada härra Brosot mitte ainult sellepärast, et ta on täna siin meiega, vaid ka selle eest, et viimase viie aasta jooksul olete te osalenud meie avatud päevade üritustel, suur tänu selle eest ja nüüd annaksin sõna proua Maud Olovsoni, kes on siis Rootsi eh, asepeaminister ja ta võtab sõna nõukogu eesistuja nimel, palun Äh, lugupeetud president, äh, kallid kolleegid, äh, regioonide komitee liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. mul on suur au esindada siin Rootsi eesistujat täna teie ees. mul on hea meel olla siin avatud päevade avaüritusel ja see üritus on üks Euroopa Liidu nurgakivisid. kahjuks aga ei ole mul võimalik siia teie sekka jääda kuni tänase ürituse lõpuni, sest ma pean pöörduma tagasi Rootsisse, et tutvustada Euroopa programmi nais, äh, väikeste äriettevõtete naissaadikute kohta. üle saja naisterahva hakkavad nüüd äh, toetama naiste äritegevust ja ma loodan, et äh, selline algatus aitab ka tulevikus kaasa piirkondlikule arengule Euroopas. kui inimesed Euroopa Liidu erinevates piirkondades saavad kokku, et jagada oma kogemusi, oma mõtteid siis äh, toimub väga palju ühe koha peal. ja me teame, et uued äh, mõtted, uued ideed, innovatiivsed lahendused on aidanud kaasa Euroopa ja kõigi piirkondade lahendustele ka üleilmsete probleemide puhul ja teie reaktsioonid sellel üritusel on väga olulised äh, Euroopa reaktsiooni seisukohast äh, üleilmsete väljakutsete puhul ja tõesti, me seisame silmitsi üleilmsete väljakutsetega, nagu ülejäänud maailmgi, kannatab ka Euroopa finantskriisi ja tagajärgede all ja samal ajal me peame tegelema veel sellise üleilmse probleemiga nagu kliimamuutus, mis on üks kõige suuremaid äh, ohte, millega inimkond on kunagi üldse inimkonna ajaloos silmitsi seosnud, seisnud. ma ei pea siin äh, tegelikult on üleliigne teile veel rõhutada, et kõigi nende väljakutsetega äh, tuleb kiiresti ja tõhusalt toime tulla. me peame leidma lahendusi erinevatel tasanditel, Euroopa tasandil, aga ka üleilmsel tasandil ja ka piirkondade tasandil. ja ma olen täiesti veendunud, et me suudame toime tulla majandusliku ebastabiilsuse probleemiga kui ka kliimamuutuse probleemiga. ja tegelikult võib öelda, et me seisame, me, me oleme olukorras, kus me saame luua majandussüsteemi, kus on suured kasvuvõimalused, tööhõive kasvuvõimalused ja samas äh, see, seeläbi aitame me kaasa kliimamuutuse vastasele võitlusele. Euroopa võib muuta oma majandusruumi äh, keskkonna seisukohast tõhusaks äh, majandusruumiks. selleks, et seda teha, peame me vast-, võtma vastu hästi läbimõeldud poliitikad, ambitsioonikad eesmärgid ja me peame toetama innovatiivseid tehnoloogiaid, mis aitavad meil kogu oma majandusruumi täielikku äh, tehnoloogilist potentsiaali ära kasutada ja ka meie ressursse võimalikult hästi ära kasutada. sellisel võima-, sellisel moel suudame me oma jõukust äh, suurendada, oma konkurentsivõimet parandada, aga samal ajal ka vähendada oma mõju kliimale ja meile keskkonnale. kliimaenergia pakett annab meile kuldse võimaluse asuda liidri rolli uute lahenduste leidmisel. ja pidage meeles seda, et jääda teisele kohale, see ei ole meile piisavaks lahenduseks. mul on hea meel, et me võime juba täna öelda, et kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika eelarvest Noh, investeeritakse tõenäoliselt rohelisse majandusse ja mina ei kahtle hetkekski, et äh, selliste algatustega tuleb jätkata ja seda tuleb äh, korrata kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani meil on vaja üleilmsetele väljakutsetele ka liikmesriikide tasandis, äh, tasandil lahendusi ja piirkondlikel tasandil lahendusi, sellepärast et Euroopa kodanikel on vaja parimaid töökohti nii linnades kui ka maapiirkondades. ja sellepärast pi-, erinevad äh, riigid, erinevad piirkonnad peavad äh, täitma tähtsat rolli äh, ka Euroopa Liidu kontekstis. kohalikel tasanditel, piirkondlikel tasanditel peaks olema rohkem vastutust ressursside kasutamise osas, ressursside parem kasutamine eeldab hästi toimivat äh, kooskõlastamist ja koostööd kohalike, piirkondlike liikmesriikide ja Euroopa tasandi organite vahel. me saame seda saavutada siis, kui me lihtsustame avalike rahastamissüsteemide süsteemi ja komisjon on teinud äh, struktuurifondide kohta oma ettepaneku just nimelt seda eesmärki silmas pidades. ja lähtudes minu kogemustest äh, kohalikul ja piirkondlikul tasandil poliitikuna ja ka projektide haldajana, võin ma öelda, et mina olen veendunud, et me peame lihtsustama äh, ellurakendamisprotseduure äh, nii palju, kui see on vähegi võimalik. ma olen veendunud, et väga paljud siinolijatest täna jagavad äh, minu arvamust selle kohta, aga ma olen ka kindel, et me suudame kõik äh, kokku leppida selles, et või olla nõus sellega, et struktuurifondide aluspõhimõtted äh, ratsionaalne ja vastutustundlik äh, rahakasutus äh, peavad äh, jääma püsima. ühtekuuluvuspoliitika peab olema üks osa meie reaktsioonist üleilmsetele väljakutsetele. ma leian, et on tähtis, et Lissaboni eesmärgid ja ühtekuuluvuspoliitika oleksid omavahel seotud. selline strateegiline lähemine strate-, ühtekuuluvuspoliitikale on aidanud edukalt meie programm, programme ellu viia. samal ajal oleme me aga kasutanud ressurssi paremini ja tõhusamalt kui varem. ma tahaksin veel lisada, et üha rohkem muutub selgeks, et Euroopa Liidu konkurentsivõime sõltub sellest, kas me kasutame ära kõigi meie kodaniku potentsiaale või või mitte. me peame ta kõigile tagama võrdsed võimalused. väikesed keskmise suurusega ettevõtted on üks osa meie vastusest probleemidele. see eesmärk, mille me oleme Lissaboni päevakorras paika pannud, on et, et kuuskümmend protsenti tööhõivet naiste jaoks, see eesmärk on peaaegu saavutatud füüsilisest isikutest naiste äh, protsent äh, näitaja on aga vähem julgustandev ja see näitab, et väga suur osa ressursse ja teadmisi jäävad äh, kaduma, lähevad kaduma või neid ei kasutata täiel määral. ja sellepärast ma arvan, et me peaksime kasutama ära kõikide kodanike potentsiaali ja me peaksime seda meeles pidama kõikides poliitikavaldkondades, mitte ainult siis, kui me räägime väikestest või keskmise suurusega äriettevõtetest või piirkondlikust arengust. ja strateegiline lähenemine peaks arvesse võtma ka kõikide piirkondade unikaalseid äh, omapäraseid, ma olen kindel, et avatud päevad annavad teile palju uusi mõtteid, mida te saate oma kodus ellu rakendada. aga neid ideid tuleb alati kohandada teie oma piirkonna kontekstiga Te peate kasutama äh, meetodeid nii, et need oleksid kohandatud teie tugevate külgedega, aga samal ajal ka nõrkade külgedega ma leian, et ühtekuuluvuspoliitika, mida rakendatakse lähtuvalt kohapealsetest tingimustest, on äh, meie lahendus. ma leian, et meie poliitika segu peaks olema kohandatud äh, piirkondlike ja kohalike tingimustega ja just nimelt sellepärast äh, Rootsi eesistujana on üheks oma prioriteediks määranud makropiirkondlike strateegiate väljakujundamise Euroopa Liidus. me püüame me püüame kõigepealt äh, katsetada Läänemere piirkonnaga, loodetavasti selle kinnitab Euroopa Nõukogu juba selle kuu lõpus. me usume, et meie vastus üleilmsetele väljakutsetele peitub osaliselt just nimelt äh, makropiirkondlikul tasandil. selline lähenemine saab olema üks Euroopa Liidu tööriistakasti osadest, äh, kui me räägime siin lahendustest ja ma tervitan äh, nõukogu üleskutset arendada Donau piirkonnas äh, põhjalikumat äh, koostööd. Läänemere piirkonna strateegia ei saa ja ega või olla kavandiks teiste piirkondade strateegiate kohta, aga loodetavasti on see inspiratsiooniallikaks teistele ja toob kasu Euroopa Liidule üldiselt. ma tean, et nende teemadega tegelevad mitmed seminarid järgnevate päevade jooksul, lähenetakse sellele küsinema, küsimusele erinevate nurkade alt ja kui selliseid algatusi tehakse rohkem ja kui need algatused osutuvad edukaks, siis on teie mõtted selles valdkonnas just olulise tähtsusega. mikro, makroregionaalsed strateegiad näitavad, kuidas teha koostööd, nad peaksid äh, lähtuma ennekõike territoriaalsetest lahendustest äh, väljakutsetele ja me näeme selliseid strateegiaid äh, just nimelt osa, tööriistana kõikide Euroopa piirkondade juurde jõudmises. Läänemere piirkonna strateegia lähen-, tegeleb just nimelt selle piirkonnaga seotud probleemidega, tegemist on ühe kõige rohkem saastatud merega Euroopa Liidus ja erinevate poliitiliste ähm, erinevustega selles piirkonnas ja see strateegia aitab parandada kindlasti sektoritevahelist ja ka äh, poliitikate vahelist koostööd. selle strateegia eesmärgiks on Läänemere keskkonda parandada, samas ka suurendada selle piirkonda, piirkonna innovatiivsust ja konkurentsivõimet selles strateegias on kaasatud ka siseturu toetamine, toetamine, infrastruktuuride paremini väljaarendamine selleks, et Läänemere piirkonda ka füüsiliselt Euroopa, ülejäänud Euroopa Liidule läheneme, lähemale tuua. teiseks äh, osaks on kindlasti ka investeeringud innovatsiooni, äh, haridusse ja ka kliima- ja energiasektorisse. nagu te teate, selle strateegia puhul ei ole vaja mingisuguseid uusi ressursse, uusi organisatsioone, me lähtume juba olemasolevatest Euroopa Liidu ressurssidest, püüame kooskõlastada oma tegevusi ja lähtuda ja toetada oma, oma programmi sellele ja me usume, et Euroopa Liidu piirkonnad peaksid tegema koostööd selleks, et me suudaksime saavutada maksimaalsed tulemused ilma lisaressurssideta. meil on pikaajaline äh, visioon selle kohta, kuidas Läänemere piirkond saab äh, makropiirkonnaks ja muutub väga konkurentsivõimeliseks paljudes valdkonnades, kondades Läänemere piirkonna puhul tuleb tunnustada nende keskkonnasõbralikkust, atraktiivseid äritingimusi ja innovatiivsust, see on meie visioon. lugupeetud daamid ja härrad, globaalsed väljakutsed nõuavad vastuseid meilt kõigilt. ja selleks, et me kõik saaksime olla avatud uutele mõtetele ja ei unustaks mineviku generatsioonide kogemusi püüan ma anda ka teile oma arvamuse. ma olen kindel, et väga paljus, äh, paljus äh, leiate te lahendusi ja mõtteid äh, järgnevate päevade jooksul. Euroopa vastus, meie Euroopa vastused ühistele probleemidele on kõikide meie pingutuste summa ja siin on kaasatud nii kohalik tasand, piirkondlik, riiklik kui ka liikmesriikide tasand. ja pidage meeles seda, et raskel ajal on vaja meil häid ju-, head juhtimist ja igaüks teist peab äh, suutma olla liidri rollis äh, meie liikumises äh, keskkonna mõistes tõhusa majandusruumi suunas. suur tänu, suur tänu teile, proua asepeaminister ja nüüd ma sooviksin tänada nii härra Barrosot kui ka Rootsi ähm, asepeaminister, ma tean, et nad peavad mõlemad jõudma äh, lennukile, kuid meie jääme siia ruumi ja jõuame edasi oma äh, paneelarutelude juurde ning seda modereerib ähm, härra Jackie Davis, kes on Euroopa Poliitikakeskuse esindaja ning äh, äh, äh, ta on alati teinud meiega koostööd sellistel üritustel. ning esimest korda on meil ka kaks esimest külalist siin ja keda me soovitasime samuti kogu südames tänada. siin on siis tegu härra Alvarez, kes on Baskimaa valitsuse Eh, juht ning ka eh, Helme Oros, kes on Dresdeni linnapea, nii et ma loodan, et ka teie ähm, saate palju kasu äh, sellest üritusest. nii, Jackie, palun, kas äh, saaksite tulla juhtima seda arutelu? suur tänu, proua Hübner. ma äh, lasen siis meie eelmistel külalistel lahkuda, nii nagu proua Hübner juba ütles, siis ta ka äh, tutvustas meie järgmisi külalisi. meil on natukene üle tunni aja aega arutelu jaoks ja me üritame nii palju sõnavõtte kuulata ära kui võimalik teilt ning loodame, et meil jääb ka vastamiseks äh, aega. nii et me ei hakka rohkem äh, kõnesid pidama, vaid hakkame, läheme kohe arutelu juurde ja kõigepealt ja sõnavõtjatele öö, äh, teadmiseks, et ma pean olema sõna, ähm, sõnavõtu ajaga äh, väga range. nii et kõigepealt siis saavad sõna meie äh, külalised, kes räägivad äh, vastus, kes räägivad siis vastustest üleilmsele kriisile ja, ja kõigepealt nad räägivadki oma kogemustest selle kriisiga ja kõigepealt siis härra Alvarez Baskimaa on äh, viimastel äh, kuudel väga palju pidanud tegelema äh, vastustega majanduskriisile, nii et me soovimegi kuulda teie kogemustest seoses majanduskriisiga, palun. suur tänu. ma olen täiesti veendunud selles, et viima-, et minevikus me tegime kõik selleks, et kohaneda maailmamajandusega ning praegu me, meie lähtepunkt ongi palju parem. meie lähtepunkt on parem selleks, et kohaneda majanduskriisiga. ja on ka nenditud, et Baskimaa on üks neid Hispaania regioone, kes on olnud kõige paremini ette valmistunud äh, nii ähm, kriisiks kui ka kohanemiseks ähm, äh, üleilmsete muud, äh, muudatustega. Baskimaal on üle kahe miljoni elaniku ja nad elavad rohkem kui seitsmekümnel tuhandel ruutkilomeetril. ja ja nende äh, keskmine sissetulek on on sada kolmkümmend üheksa protsenti keskmisest äh, Euroopa sissetulekust. kakskümmend seitse, üle kahekümne seitsme protsendi äh, SKT-st toodetakse Baskimaal. kuidas on sellised tulemused võimalikud? Baskimaa on kindlasti selline Euroopa Liidu piirkond, mis on üks konkurentsivõimelisemaid. meie oleme kindlasti selline piirkond, mis on kõige paremini eh, enese, eh, isevalitsemisega hakkama saanud. üheksakümmend protsenti eh, kohalikest poliitikatest on meie vastutusalas, siis väga olulised poliitikavaldkonnad on meie enda vastustada, otsustada. majanduslik äh, dialoog on väga hästi arenenud meie äh, riigis ning väga paljud äh, otsused on jäänud just kohalike ametivõimude vastustada. kaks nädalat tagasi Baskimaa valitsus võttis vastu meetmete paketi ja selle mahuks on nelisada miljonit eurot ning äh, selle paketi eesmärgiks ongi äh, kriisivastane võitlus, siia alla käib äh, näiteks investeeringute suunamine infrastruktuuridesse ja ka tööhõive suurendamine. ning see viib ka terve regiooni autonoomia tõhustamisele. ettevõtlus, poliit-, ka piirkonna poliitiline tugevdamine äh, tagavad selle, et mitte ükski valdkond ei, äh, ei satuks kriisi negatiivse mõju alla. äärmiselt oluline on ka innovatsiooni panustamine ja ka ettevõtete toetamine ja äärmiselt oluline on ka panustada haridusse, väljaõppesse, töötajate edasiõppimisse ja ka õpilastesse, tudengitesse panustamine on äärmiselt oluline meie ühiskonna arengu jaoks ka kriisi ajal. sotsiaalpoliitika eesmärgiks on see, et mitte ükski kodanik ei peaks maksma kõrget hinda selle kriisi pärast sellepärast, et kriisi ees, kriis ei pea kinni maksma need, kes ei ole seda sugugi tekitanud. ma sooviksin viidata ka sellele, et me ei ole siin mitte üksinda kriisivastases võitluses, ei, me peame looma selleks äh, äh, vajalikud eeldused me peame ka uue majanduskasvu looma, majandusmudeli looma, kuid siin on oluline ka riigi ülesehitus. varem taheti teha kiiret raha ning kõik need spekulatsioonid viisid praeguse kriisini. ja praegu me peame vaatama, millised uued alused me saame luua selleks, et luua uusi ruume, vald, valdkondi, mis oleksid elujõulised ja, ja edendaksid solidaarsust. meil on vaja luua uued majandusalused ja seda mitte spekulatsioonide baasil, vaid jõukuse ja selle õiglase jagamise baasil. energiamudel peab samuti olema õiglane, see peab jätkusuutlik olema ja see peab ka e, teenuste kvaliteeti e, edendama me peame siin tähelepanu pöörama mitte ainult äh, uuenevatele energiaallikatele, vaid ka sellist äh, ja me peame tähelepanu pöörama ka sellele, et äh, ähm, kohalikel omavalitsustel oleks tõesti ka vahendid selleks, et oma poliitikaid ähm, ellu rakendada, me vajame uut sotsiaalpoliitikat selleks, et me saame parimat sotsiaalpoliitikat kujundada ja me peame äh, edendama sellist sotsiaalpoliitikat, mis suurendab ka äh, tööhõivet. Äh, ma tean, et nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasemel me saame ja peame panustama sellesse, et tugevdada uut jätkusuutlikkuse mudelit. suur tänu, siin on tõesti väga palju materjali aruteluks. ja nüüd sama küsimus äh, Dresdeni linna peale. seal on väga palju investeeringuid äh, ähm, jällegi, äh, kui palju räägitakse sellest, et see roheline kasvustrateegia on meie tee kriisist tee välja ja kui palju on kriis teid mõjutanud ja kuidas te leiate, et te saate oma endisest, kas te saate oma endisest kasust no,, endisest edust kasu või muudab see teid eriti haavatavaks, mis on teie arvamus? lugupeetud äh, volinik, lugupeetud daamid ja härrad, äh, ma sooviks kõigepealt tänada teid, äh, see ei ole üldse iseenesestmõistetav, et kohaliku omavalitsuse esindaja on siin külas minu meelest on see väga õige signaal, sest äh, kohalikud omavalitsused ja piirkonnad on just nimelt need kohad, kus tehakse kodanikulähedast äh, poliitikat ja minu meelest on see ka Lissaboni äh, lepingu kontekstis väga oluline, et me mängiksime suurt rolli. nüüd esimese, küsimuse esimese poole kohta. olukord Dresdenis on järgmine, ettevõtted et on äh, suhteliselt heas olukorras, on, on olem-, on ka üksikuid probleeme, nagu te eh, viitasite mikroelektroonika mm, probleemi, ettevõtte probleemid äh, ja see puudutab ka mõningaid autotööstuse tarnijaid, aga need probleemid on suhteliselt stabiilsed. meil on õnnestunud neid väärtusloomise puudujääke kompenseerida teistes valdkondades, me oleme aastakümneid teinud koostööd äh, erinevate teadusasutuste ja majandus-edendus, ettevõtlusedendusorganisatsioonidega ja näiteks äh, fotovoltaikaettevõtetel on õnnestunud leida uusi turge ja seetõttu me oleme suhteliselt äh, heas olukorras ähm, hoolimata kriisist. üks element, mis selle on taganenud, on olnud suhteliselt stabiilne keskmise suurusega ettevõtete, väikeste ettevõtete äh, osakaal, see ei ole mitte ainult Dresdenis nii, vaid ka üldiselt Ida-Euroopas, te mäletate, et üheksakümnendate aastate alguses pärast rahumeelset revolutsiooni äh, pidid meie ettevõtted otsima äh, nišše, ja äh, see on ennast tänaseks ära tasunud. meie ettevõtted on äh, vägagi ökonoomsed ja väga tõhusad, nii et nad võivad vägagi paindlikult äh, reageerida kõikvõimalikele muutustele majandus- ja rahandusilmas ja see, see strateegia on ennast ära tasunud. meil on õnnestunud tänu väga heale majandusarengule viimastel aastatel ähm, ühena kahest suurest Saksamaa linnast säilitada vaba, see, et me oleme vabad võlakoormast ja see on vägagi hea. Dresden ei ole oma edu ohvriks muutunud. linn elab ka selle kriisi üle. meie struktuurid on väga erilise ülesehitusega ja näiteks ka mikroelektroonika osas eh, meil on umbes nelikümmend tuhat eh, töötajat eh, kahe mm, kahes, tuhande kahesajas ettevõttes. et tegemist on tõesti sellise sarnaste ettevõtete koondumisega ja seal on äh, need ettevõtted on väga seotud ka teadusasutustega ja meil on, neil on hea koostöö ähm, haldusasutustega ja see näitab, et äh, meil on olnud hea koostöö äh, meie ke äh, keskuse ja ümbritsevate alade vahel ning äh, selle klastri sisemuses on äh, järjest uusi arenguid äh, otsitakse uusi turge, see puudutab ka näiteks orgaanilisi dioode, päiksepaneelide esitami-, ehitamist ja muid te-, tehnoloogiaid, kõik klastris osalejad on ühes paadis, ja see väljendub väga suures pühendumuses ja praktilises kajastub see, praktikas kajastub see mitte üksnes linnas ja piirkonnas, vaid ka mm, selle, äh, seda on toetanud ka äh, Saksamaa keskvalitsus, meil on olemas äh, teadusuuringute programmid, mida loomulikult toetavad ka toetatakse ka Euroopa vahenditest ning viimastel aastatel oleme Dresdeni ja piirkonna jaoks edukalt saanud ka uusi vahendeid ning sellega teadusuuringute valdkonda edukalt äh, tugevdanud. mina soovisin öelda välja selle, et me oleme väga tänulikud, viimastel äh, päevadel on Brüsselist tulnud äh, kinnitus, et tulevikus soovitakse toetada võtmetähtsusega tehnoloogiaid, see on meie meelest väga oluline tuleviku jaoks, kui meil õnnestub äh, võtmetähtsusega tehnoloogiaid äh, Euroopas edaspidigi toetada, siis äh, on meil globaalsel turul tulevikus väga hea olukord, sest et me teame, et majanduse ja teadusuuringute areng ilma nende võtmetehnoloogiateta ei toimi. ja sellepärast me peaksime ka selle eest võitlema aitäh. Um, are... suur tänu, proua linnapea um,. ja kuulsime just ka teistelt uh, kolleegidelt, et sa, kõige olulisem nendel avatud päevade üritustel on see, et me õpime üksteise kogemustest, õpime sellest, kuidas teised on hakkama saanud kriisiga ja suur tänu nende kogemuste vahetamise eest. ma tuleksin Äh, tagasi eel, eelöeldud juurde. Äh, meie kaks äh, e esimest panelisti on kõnelnud, aga, aga ma pöörduksin ka nüüd komitee esindajad poole. mida teie arvate, kas meil on vaja rohkem paindlikkust, kas meil on vaja kiiremat lähenemist ja kuidas äh, seda silmas pidades äh, lühiajalised reaktsioonid äh, pikaajaliste reaktsioonide ja planee-, pikaajalise planeerimisega ühendada, kas neid kahte külge on võimalik ühendada või, või ei? jah. ma arvan, et vajadus paindlikkuse järgi ei ole seotud niivõrd ainult lühikese perspektiivi, vaid ka pika perspektiiviga, võib-olla isegi rohkem, sellepärast et pikas perspektiivis on meil võimalik võib-olla paremini reageerida muutuvatele suundumustele ja sellest rääkis siin ka võib-olla härra president, kui ta rääkis, kuidas piirkonnad peaksid Lissabonis protsessis rohkem osalema ja kui oluline on piirkondade äh, mõtteid ja innovatiivseid lähenemisi arvesse võtta, sellepärast et praegusel hetkel on olnud Lissaboni strateegias just nimelt see omanikutunde puudumine äh, kõige suuremaks puuduseks. siin äh, mainiti äh, ju ka seda, kuidas on oluline, et erinevatel piirkondadel, erinevatel linn, riikidel ja territooriumitel oleks oma omapäraseid arvesse võttev lähenemine, seda rääkis siin proua minister ja siin toodi näiteks Läänemere strateegiat ja ma ei saa siin olla, öelda, et ma ei ole oma, oma presidendiga nõus, aga aga öö, ma pean ütlema, et meil on vajadus äh, selle järele, aga ma tahaksin minna veel kaugemale ja öelda, et meil on vaja äh, suuremat kaasatust öö, piirkondade osas äh, planeerimisfaasis, aga samuti ka vastutus ja, ja äh, raporteerimisfaasis. kui äh, piirkondadele antakse rohkem vastutust, siis piirkonnad peavad olema rohkem vastutus, vastutavad ka siis, kui me räägime finantsdistsipliinist ja nendest piirangutest kinnipidamisest, sellepärast et struktuurifondide ja teiste fondide äh, rahad ei ole ju lihtsalt vabad rahad, nii et ma ütleks rohkem võimu piirkondadele, aga ka rohkem vastutust, finantsdistsipliin, kontroll ja ka öö, saavutuste kontroll. suur tänu, proua Hüübner! kui teie olite regionaalpoliitika volinik, siis te algatasite, nagu paljud teisedki ütlesid, algatasite menetluste lihtsustamise, mis on oluline just nimelt kriisikeskkonnas ja pidades silmas, mida ütles äh, härra volinik, mis te arvate, kas äh, on tehtud praegusel hetkel juba piisavalt äh, selleks, et neid erinevaid projekte lihtsustada või on veel vaja midagi muud, mille poole Euroopa Parlament ka tulevikus püüdleb? ma arvan, et me siin praegusel hetkel oleme pikaajalise protsessi alguses, kui me räägime lihtsustustest ja samuti on mitmesuguseid teisi muudatusi teistele instrumentidele poliitika valdkonnas ja ehk vanimad teie hulgast mäletavad, et me oleme rääkinud poliitikate lihtsustamisest juba aastaid. aga alles siis, kui kriis kätte jõudis, siis äh, Euroopa majanduses, siis me saime lõplikult aru sellest ja jõudsime üksmeelele ja protsessist on saanud tegelikkus. ma ei tea, kas see oleks olnud võimalik praktikas, kui kriisi ei oleks tulnud aga ma tahaksin äh, siinkohal siiski öelda, et äh, see poliitika, äh, poliitikate lihtsustamine ja paindlikuks muutmine ja rahade kättesaadavamaks muutmine ei ole kõige tähtsam, tegemist on siiski sellega, et tegemist on pikaajalise investeeringuga struktuuripoliitikasse, mis äh, töötab äh, läbi arengustrateegia programmide, mis toimivad ju kohalikul ja piirkondlikul tasandil. ja see poliitiline, poliit-, selle poliitika ülesehitus on just muutnud selle poliitika selliseks, et äh, seda saab kasutada kriisiolukorras, sellepärast et see kriis ei tohi olla eraldi kriis, see peab olema seotud meie pikaajaliste eesmärkide ja arengutega ja sellest kriisist tuleme me õnneliku lõpuga välja ainult siis, kui me kasutame ära neid uusi investeeringuvõimalusi, millest rääkis siin ka Baskimaa valitsusjuht härra Lopez Alvarez oma kogemustest lähtudes ja viimase aja prioriteedid on Euroopa majanduse vajadustest lähtuvalt kokku pandud ja sellepärast äh, me peamegi lähenema asjale strateegiliselt, äh, me ei püüa siin aga välja tõrjuda kuskilt äh, erainvesteeringuid, otse vastupidi, me püüame erainvesteeringuid ligi meelitada, tegemist on pikaajalise finantstööriistaga, mis aitab meil kriisist kasu saada, sellepärast et kriis on ju tegelikult seotud ka investeeringutega, pangad ei ole veel tegelikult pinnale jõudnud, nad püüavad siiski veel oma bilansse parandada ja nad äh, ei saa veel täit-, ei saa veel päris äh, investorite ette minna selle kapitaliga, mis nad on saanud äh, meie riigisüsteemidelt ja seetõttu ma arvan, et just nimelt nende pinnale tõusmise strateegiaks ja kriisist väljumise strateegiaks on see poliitika, see strateegia väga hea. jah, nüüd on mu mikrofon tööl jälle vist kuid siiski ei ole, ütlevad tõlgid. Voilà. Okay. nii, jätkab proua paneeli juht. nagu te ütlesite, Äh, härra president, keegi äh, ei äh, esi, ehita maja alates katusest ja kõige rohkem on ajakirjanikud tähelepanu pööranud just nimelt sellele katusele. seda seoses G kahekümne kohtumistega ja ka liikmesriikide tasandil. kuidas teie arvates on suhted liikmes, rahvusvahelistel kohtumistel kliimamuutuste valdkondades näiteks ja piirkondlike tegevuste vahel, kas on nii-öelda ahelas ülevalt alla ka piisavalt kooskõlastamist ja äh, ja kas äh, on piisavalt tegusid, mis neid rahvusvahelisi sõnu suudaksid täita? jah, võib öelda, et tegelikult on äh, väga palju paranemist märgata, äh, võetakse üha ros-, rohkem kohalikku ja piirkondlikku tasandit arvesse, aga sellest ei piisa. me näeme, et üldiselt on liiga palju ülevalt alla lähenemist, alt üleval üles lähenemise asemel ja kui me vaatame nüüd siin seda olukorda, siis äh, kõik kohalikud ja piirkondlikud äh, ametivõimud kannatavad majanduskriisi all, ma kordan, et äh, suur osa kõigest avalikest kuludest, üks kolmandiku äh, lähevad äh, just nimelt kohalikele piirkondlikele tasanditele, kaks kolmandikku äh, äriinvesteeringutest lähevad äh, kohalikule ja piirkondlikule tasandile ja selleks, et saavutada üldiseid ees, üleilmseid eesmärke, ei saa me pääseda mööda paremast koostööst äh, institutsioonide ja kohalike ja piirkondlike tasandite vahel pikas perspektiivis ma arvan, et selleks, et oma eesmärke saavutada, tuleb meil, nagu ma ütlesin juba ka varem, tõdeda, et ühtekuuluvuspoliitika on kõige olulisem vahend meie teel selle eesmärgi suunas. ühtekuuluvuspoliitika peab olema seotud kõikide piirkondlik, piirkondadega ja siin on probleemiks see, et erinevad äh, Euroopa Liidu programmid on liiga killustunud. me räägime siin uuest Lissaboni strateegiast, mis järgneb kahe tuhande kümnele aastale, aga see, äh, see strateegia peab olema seotud ka teiste programmidega. vaatame siin näiteks ühte avatud päevade kõige olulisemat punkti, innovatsioon. kus see innovatsioon on meie ülikoolides, meie teadmistekeskustes äh, ja meie, aga ühiskonnas äh, ma arvan, et me peame siin äh, ka eelarves võtma seda arvesse. me ei eralda rahasid siin regioonide komitee liikmete ilusate silmade eest, mida meil on küll ja küll, aga meie eesmärgiks on just nimelt kodanikele äh, suurema kasu saamine. tegemist ei ole institutsioonide vahelise võitlusega ju. ja just nimelt äh, sellepärast me püüame leida abi aluslepingutest ja mul on väga hea meel, et härra Van Nistelrooy ja teised Euroopa Parlamendi liikmed on äh, siin meie ees ja meil on hea meel, et Euroopa Parlamendil on piisavalt võimu ja pärast äh, Lissaboni äh, lepet on äh, Euroopa Parlamendil veel rohkem võimu, sellepärast et sellise organisatsioonilise üle, ülesehitusega on see ülesehitus rohkem tasakaalustatud, aga igal juhul on meil vaja rohkem koostööd ja mitmetasandilist haldust kui ma siin vaatan, mida meie Kotek komisjon viimasel nädalal tegi, mida meie EKOS komisjon tegi, me keskendusime pragmaatilistele lahendustele. ja ma ütlesin seda ka teile, härra president Barroso, aga ma kordan seda veel, võtke arvesse kohalike ja piirkondliku tasandi vastutajate arvamusi ja te jõuate kaugele. Euroopa Parlamendi valimised näitasid, et ainult nelikümmend kolm protsenti valijatest läksid äh, hääletusurnide juurde. ma arvan, et seda olukorda me tahame muuta ja meie tahame aidata kaasa, võtke meie panus vastu, tehkem tööd võrdsete partneritega ja partneritega ärgem võidelgem üksteise vastu. suur tänu! ja nüüd annan ma võimaluse kõigile teile küsimuste esitamiseks ja ma kavatsen väga rangelt järgida kõneära põhimõtteid, sellepärast et väga paljud inimesed on juba sõna soovinud ja meil ei ole nii palju aega ja ma olen kindel, et teie hulgas on ka neid, kes ei ole veel märku andnud, nii et palun esitage oma küsimus ühe minuti jooksul ja kui võimalik, siis ma võib-olla võtan pisut proua Hüübneri kõneajast, aga ma üritaksin seda vältida siiski. aga andke palun märku, kes soovib küsimust esitada, et ma saan, mul oleks aimu, kui palju teil on, kui keegi üldse soovib, siis andke märku. selge, siis võtamegi algatuseks mõned küsimused, kõigepealt üks minu nimekirjast ja üks teie hulgast saalis Eh, Mercedes Preso eh, Piemonte piirkonnast, eh, palun, teil on sõna. Grazie ähm.... suur tänu. siin juba meenutati seda, et majanduskriisi ajal pöörduvad kodanikud eelkõige just oma valitud esindajate poole kohalikul piirkondlikul tasandil ja paluvad nende toetust. ka Äh, meil võeti väga erinevaid meetmeid vastu selleks, et äh, tuge-, toestada, panustada just investeeringutesse, mis puudutavad uusi tehnoloogiaid ja ka ettevõtlust ja, ja ka äh, kodanikke. ma sooviks, oleksin tahtnud teada rohkem volinikult veel paindlikkuse kohta, mis puudutab siis finantseeskirjade paindlikumaks Äh, muutumist Euroopa Sotsiaalfondis. praegu on see küsimus väga oluline. näiteks kui haridusprojekte tahetakse toetada, mis on suunatud siis töötutele, see, või tahetakse luua uusi töökohti ja seda just äh, rohelise äh, majanduse valdkonnas, siis see küsimus on väga oluline. ja veel üks küsimus, mida ma sooviksin rõhutada Ehm, europiirkond on äärmiselt oluline, aga siin peab ehm, rõhutama ka koostööd, ehm, piiriülest koostööd, kuid kahjuks eh, on siin veel väga palju neid, kes on, neid piirkondi, kes on jäänud sellest arengust ja tegevusest maha. et siin tuleks tegevustõhususe puhul eh, veel palju ära tegema, et seda protsessi tuleks ka kiirustada, see on meile äärmiselt oluline. suur tänu! ja nüüd eh, keegi teie hulgast, kes ei ennem ei andnud eh, märkuda, soovib sõna võtta, palun. <clears throat> Eh, tere päevast, ma sooviksin tervitada, ma olen Francisco de la Corra, ma olen Malaga Andaluusia linnapea, seal on kuussada tuhat elanikku. ja meid, meid on siin neli Eh, linnapead ja me esindame siis oma eh, kodanikke. mis puudutab nüüd lähimuspõhimõtte, seda tuleb täielikult kasutada, kas see on õige? millised on teie mõtted? sest näiteks eh, Hispaanias lähimuspõhimõtet ei ole seda alati rakendatud, näiteks aastast seitsekümmend kaheksa on olnud äh, detsentraliseerimise äh, protsess, mis on olnud väga tõhus. härra äh, Lopes, kes on autonoomse piirkonna valitsuse juht, ka nimetas seda, kuid sellegipoolest ei ole ta ta teinud kõike selleks, et piirkondlikult tasandilt kohalikule tasandile vastutust ähm, üle kanda ja pädevust üle kanda, nii et seda pädevust ei ole linnadele edasi antud. kuid kodanikud küsivad linnapeadelt uusi töökohti, aktiivset äh, tööhõivepoliitikat, aktiivset äh, sisserändepoliitikat ning Andaluusias on äh, seitsme, seitsekümmend, seitsmekümne kaheksa protsendi suurune ähm, tööpuudus, et see on äärmiselt suur võrreldes näiteks teiste piirkondadega Hispaanias ma sooviksin tähelepanu pöörata ka sellele, et ka linnad kujundavad äh, tööpoliitikat. me saame midagi ära teha ka selleks, et äh, võidelda kliimamuutuste vastu, siin võiksid olla ka kohalikud agentuurid, mis sellega tegelevad. näiteks linnades me tegeleme väga palju jätkusuutliku arenguga me teeme neid äh, tegevusi, mida meie kodanikud meilt nõuavad ning regioonide komitee peaks tõesti võitlema lähimuspõhimõtte täieliku rakendamisest. suur tänu, me tuleme kindlasti selle küsimuse juurde tagasi ja nüüd äh, veel nimekirjast äh, äh, Konstants, suur tänu, mina räägin siin Euroopa Parlamendi regionaalpoliitika komisjoni nimel, sooviksin teid kõiki tervitada siin ja mul on komisjonile küsimus. kui mitu miljonit äh, eurot on juba makstud uue menetluse alusel äh, regioonidesse, seda, selle tege-, menetlusega toetas ja kiitis heaks Euroopa Parlament. nii et milli-, milliseid, kui palju on neid võimalusi juba kasutatud näiteks sotsiaalelamu majanduses, kui palju makseid on juba kinnitatud? ja nüüd meil, me oleme kahelt äh, eeskujulikult piirkonnalt äh, Baskimaalt ja Dresdenilt, minu enda kodukohalt äh, esindajatelt kuulnud väga palju posi-, positiivset ning oleks väga hea, kui need väga edukaid arenguid saaks Euroopa Liidu äh, suure toetusega ja, ja ühtekuuluvuspoliitika kaudu toetada. sellepärast, et see, nende äh, äh, parem eeskujuks toomine võib-olla panustas ka sellele, et järgmine kord valimiste aktiivsus ei oleks ainult nelikümmend kolm protsenti. me peaksime natukene ka paremini reklaami tegema oma äh, kodanikele, näitama, mida me tegelikult teeme. suur tänu! suur tänu, ma annan kahele panelistile äh, edasi teie äh, tänusõnad. ja nüüd, kes ennem ei andnud märku, et ta soovib sõna võtta? sinna taha kõigepealt läheme, palun ma sooviks rääkida väga olulisest küsimusest. me oleme investeerinud teatavatesse põllumajandustoodetesse ja meil on nüüd suuri probleeme mitte üksnes Kreekas, vaid ka teistes Euroopa riikides. In-, tegemist on investeeringutega, mis on läinud siis erinevate toetusprogrammide kaudu äh, ja me oleme vahetanud äh, arvamusi kolleegidega Itaaliast, äh, Hispaaniast ja mujalt ning need investeeringud äh, riskivad sellega, et nad lähevad lihtsalt pankrotti. et kuidas siis anda selliseid stimuleerivaid meetmeid selleks, et inimesed ostaksid elektroonikatooteid, koduelektroonikat ja ja miks meil ei ole selliseid stimuleerivaid meetmeid selleks, et inimesed ostaksid äh, põllumajandustooteid, mis tulevad äh, Euroopa Liidu lõunapoolsetest piirkondadest, aga meil on meetmed äh, selleks, et inimesed ostaksid tooteid, mis on mujalt pärit, aitäh. suur tänu, ma tahaksin Paul Klõgaselt Liverpooli li linnavolikogust, paistab, et teda ei ole siin. siis Paul Donoghue, Kerry County nõukogu esindaja, palun, volikogu esindaja. suur tänu, austatud volinik, Baskimaa valitsusjuht, Dresdeni linnapea, ma tahaksin tervitada teid kõiki iirlasena, tahaksin ma kasutada võimalust ja kommenteerida pärast rahvahääletuse kõlavat tulemust sel nädalavahetusel. Iiri hääletus näitab, et Iirimaa ja Iirimaa rahvas tahavad olla Euroopa südames ja et me tunneme, et meie tulevik on Euroopa Liidu osa olemine. Äh, meil oli väga raske kampaania äh, Iirimaal ja üks asi sai mulle selgeks. selgeks sai see, et äh, meil on väga suur infopuudus selles osas, mis toimub Brüsselis ja kuidas meie kodanikud seda näevad. meil on seal suur infovahe. ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks nüüd kohand-, kohanema selle olukorraga ja lähtuma, millise, sellest, millised on piirkondade ja kohaliku tasandi inimeste vajadused. ainult sellisel juhul on Euroopa Liidu mõju tõeline ja Euroopa Liitu mõistetakse. kui Iiri kogemus meile midagi näitab, siis äh, seda, et kui Iiri rahvas ei teadnud, küsitud, äh, siis nad hääletasid ei. ja kui neid informeeriti, siis äh, nad vastasid kõlavalt jah. nii et ma tahaksin esitada äh, volinikule küsimuse selles osas, et kas te olete nõus, et on väga suur infopuudus selles osas, mis Brüsselis tegelikult toimub ja mis meie rahvani jõuab. kas te olete nõus, et meie kodanikud tegelikult ei tea, mida Euroopa Liit, mille poole Euroopa Liit püürdub, püüdleb ja tänu sellele kaheldakse Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu vajaduses ja kui me tegeleme selle äh, infopuudusega, siis me jõuame ka kaugemale, aitäh! suur tänu! ja tõesti, ma arvan, see on väga asjakohane küsimus äh, ka väga teistele pa-, paneeli liikmetele ja siis äh, Kelly. suur tänu! mina tulen samast piirkonnast äh, nagu viimane kõneleja ja ka mina olen parlamendi liige ja ma tahaksin tänada meie paneeli kõnelejaid, kes tänasid Iirimaad ja mina tahaksin siinkohal vastu öelda suur aitäh, Euroopa! ilma teie toetuste ja tagatiseta äh, on, oleks, oleks olnud üsna tõenäoline, et Lissaboni strateegia ja Lissaboni lepe oleks saanud eitava vastuse osaliseks. siin kasutati ära ka üleilmastumise fondi tellitöötajate hüveks ja seda just nimelt peeti Iirimaal üheks suurepäraseks näiteks selle kohta, mida Euroopa saab Iirimaa puhul ära teha. aga nüüd minu küsimus. Iirimaa lõunaosa äh, suhteliselt vaene piirkond omal ajal ja nüüd äh, suures osas tänu Euroopa Liidu toetusele üsna rikas piirkond, aga seoses majanduskriisiga on olukord raske ja ebakindlus on tõusnud, ma olen kindel, et selle ebakindluse all kannatavad ka teised piirkonnad Euroopas. ja pidades silmas seda, tahaksin ma küsida, et kas komisjon kaalub kategoriseerimise ja liigitamise kriteeriumite muutmist selleks, et meie piirkonnad kas või ajutiselt saaksid taas Äh, rahalisele toetusele, rahalist toetust taotleda ja taas pinnale tõusta. Äh, suur tänu teile kõigile, mitmeid sõnasoovijaid veel on ja me kindlasti teeme veel ühe küsimuste vooru, aga nüüd anname vahepeal meie paneelile võimaluse vastata teile ja paneel, palun äh, valige siis küsimuste hulgas, millele te vastate, nii et me saaksime võimalikult kiiresti taas jälle küsimuste vooru juurde minna. no ma ei tea, kas Baskimaa valitsusjuht või Dresdeni linnapea soovivad algata, alustada ja võib-olla või, või, või soovib hoopis president siin seda teha no,? Primera... kõigepealt siis kaks küsimust, millele sooviksin vastata. kõigepealt, mis puudutab Euroopa Liidu ähm, panustamist meie regiooni, siis see oli äärmiselt oluline meie edukusse, edukuse jaoks kaheksakümnendatel aastatel, sest siis oli Baskimaal väga suur kriis ja tänu Euroopa Liidu toetusele saime me oma tööstust mitmekesistada ja sest äh, mõningad meie riigi osad olid sellest väga äh, tugevalt puudutatud ja tänu Euroopa Liidu toetusele me saime sellest kriisist välja. ja äh, Euroopa Liidu toetus on meil väga kõrge ja ja meie just pädevusalade mitmekesisus on äärmiselt oluline Euroopa Liidu eelarve on äh, suhteliselt tagasihoidlik, tuleks mainida. ja ma arvan, et see tuleb suunata nendesse tegevustesse, mis ka ähm, lisaväärtust äh, toovad. ja siin me saame ka näidata, kui oluline on just ähm, kehvemates piirkondades näidata äh,, kui hästi Euroopa Liidu toetusega saab ähm, äh, kriisiolukordades neid piirkondi aidata. mis puudutab nüüd äh, struktuurfonde, siis siin on oluline panustada piiriülestesse projektidesse äh, vähem edukates piirkondades just äh, sellisel moel, et need ka lisaväärtustatakse Malaga linna peale lähimuspõhimõtte rakendamise kohta siin tuleb vaadata seda asja te terve mõistusega. me peame, meie eesmärk peab olema tõhusus. ja see olukord ei ole mitte igal pool samasugune Hispaanias, nagu te ka, ka õigesti mainisite. iseseisvad ähm, piirkonnad ei ole pädevusi alati allapoole edasi andnud, kuid see olukord on piirkonniti erinev kuid kohalik omavalitsus on loomulikult esimene äh, instants, kuhu kodanik pöördub, kui tal mingisugune probleem on. ja seetõttu me peame just ähm, äh, kohalike omavalitsuste äh, poliitikaid tugevdama, et kodanikud saaksid paremini ka Euroopast osa. ja nüüd proua linnapea. jah, kõigepealt, mis puudutab ähm, euroregiooni, Teil on täiesti õigus, need valdkonnad puudutavad äh, ka meid, Saksimaa on, äh, Saksimaal on piirid äh, Poola ja Tšehhiga ja siin on piiriülene koostöö äärmiselt oluline ja selle ärakasutamine on äärmiselt oluline, seda me teeme ka väga laias ulatuses. ja me oleme kaasanud siia terveid piirkondi nii et edukas kooslus on siin äärmiselt äh, oluline ja selliseid mudelpiirkondade kogemusi tuleks ka mujal ära kasutada. oma kolleegile Malakast äh, võin ma öelda, et äh, ka minu kogemused näitavad, et poliitika rakendamine teg tegelikult leiab aset koha peal ja me loomulikult sooviksime ka rohkem pädevusi saada, kuid meie jaoks Saksamaal, Saksimaal tähendaks see seda, et eh, viimasel ajal me oleme saanud väga palju vastutusalaseid pädevusi, kuid see on seotud ka sellega, et meie ähm, on seotud meie piir, piirkondliku eripäraga ja neid kogemusi peaks ähm, ja neid, neid kogemusi peaks edasi viima äh, ka teistesse piirkond, teistesse riikidesse. ja ma arvan, et Saksamaa ja Saksimaa liidumaa on viimasel ajal ka äh, selgitanud, kui oluline on Euroopa Liidu äh, toetusstruktuurid ka Saksamaa jaoks olnud aga ka üks väike tõrvatilk, minu äh, palve Euroopa Liidule oleks järgmine. me peaksime nimelt Euroopa Liidu tasandil tuleks äh, rohkem tegeleda äh, bürokraatia lihtsustamisega ja selle vähendamisega, sest see on tekitanud probleeme kohalikele mm, omavalitsustele, ettevõtetele ja ka avalikule sektorile, sest kui siin seda, seda valdkonda lihtsustada, eh, siis eh, me saame paremini edasi minna, suur tänu. ja härra volinik, siin on paar küsimust, mis on teile otseselt eh, pöörat-, suunatud, mis puudutab ka kaasfinantseerimist. sest just mõningatel piirkondadel on väga keeruline kaasfinantseerimist tagada, palun Uh, tegemist oli väga spetsiifiliste küsimustega, ma pean ütlema, et äh, komisjon äh, on teinud ettepaneku kahe paketi kohta, mis lihtsustavad äh, ja mu projektide rahastamist Sotsiaalfondist ja Regionaalarengu Fondist. esimeses paketis, kuna see võeti juba vastu, selgus, esimeses paketis oli võimalus äh, maksete teostamiseks kiiremini, ettemaksete teostamine kiiresti ja eraldati ka veel kuus koma kakskümmend viis miljonit eurot täiendavalt liikmesriikidele, siis selle paketi sätted keskendusid veel ka siis programmide muutmisele, projekte ja programmide kiirendamisele, kui tegemist oli tulusid tootvate programmidega, samuti suurte programmide, suurte projektide läve tõstmine. Äh, need on siis äh, programmid, äh, mida rohkem täpsemalt uuritakse, mille kohta on põhjalikum järelevalve. nii. ja siis komisjon on teinud veel teisegi ettepaneku, sada protsenti kaasrahastamist ISF-ilt aga seda kritiseerisid liikmesriigid. ja praegu me püüame siis ähm, leida alternatiivseid lahendusi. see puudutab siis äh, ESF-i ja siis äh, tõukefonde. siis ma puuduksin, pöörduksin äh, selle infopuuduse küsimuse juurde. jah. loomulikult komisjoni saab alati patuoinaks äh, teha, aga meie ei saa liikmesriikide ja valitsuste, piirkondlike ametivõimude, ajakirjanike ja avaliku elu tegelaste vastutust alati enda kanda võtta. ma arvan, et äh, Euroopa ülesehitamine ei ole mitte ainult komisjoni ülesanne, vaid see on meie kõigi ülesanne. ja tõesti, võib, seal tõenäoliselt oli infopuudus, aga seda infopuudust peavad leevendama paljud äh, mitte ainult komisjon. ja siis äh, kvalifitseerimise kriteeriumid, äh, kas neid muudetakse? ei, neid ei, neid ei kavatse muuta, mingisugust teid äh, salajast kokkulepet komisjoni ja Iirimaa vahel ei olnud ja need kehtivad kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani siiski. suur tänu selle selgituse eest, proua Hüübner. suur tänu, kaks lühikest kommentaari, ma istun siin härra Lopez Alvarese kõrval ja ma tahaksin öelda, et Baski riik on meile näidanud äh, ka ühte väga erilist äh, lähenemist, äh, lähenemist, mis on tõenäoliselt Baskimaa edu taga, aga suurem osa Euroopa piirkondadest seisavad endiselt silmitsi väljakutsega, enda atraktiivseks muutmise väljakutsega. Guggenheimi muuseumis, ma tean, oli üks näitus selle kohta ja, ja mida võib-olla kõik ei mõistnud. aga ma arvan, et kui me äh, mõtleme oma piirkonna, oma regiooni atraktiivsuse peale, siis see on oluline, see äh, mitte ainult ei meelita ligi inimesi, vaid meelitab äh, ligi ka investoreid. ja Euroopa Komisjon tegeles sellega, Euroopa Parlament ka eelmisel aastal, kui ma ei eksi, siis me püüdsime kohalikke piirkondi ja piirkondi mõjutada ja informeerida sellest, et nad peaksid püüdlema selle atraktiivsuse poole. ja siis äh, ma tahaksin kommenteerida ka seda infopuuduse küsimust. ma arvan, et see on üks Euroopa Liidu kroonilisi tõbesid, sellepärast et ma mäletan, et me oleme juba aastakümneid sellest rääkinud ja ikka täna riiki on see küsimus meie päevakorras. ja ilma, et kohalikud ametivõimud ja, ja kohaliku tasandi kogukonnad asuksid Euroopa teemadel arutama, mitte ainult Euroopat süüdistama, vaid ka Euroopast rääkima, ilma selleta me ei suuda seda probleemi lahendada, sellepärast et äh, me nad tahavad kuulda infot Euroopa kohta kelleltki, kes, keda nad teavad, äh, kedagi, kes elab ümber nurga ja, ja, ja selleks me peame loobuma sellest näpuga näitamise mängust, mis on meie üks lemmikmänge Euroopas ja me peame saama abi kohalikelt ameti, ametivõimudelt, et infopuudust leevendada. lähimuspõhimõte. nagu te teate, lähimuspõhimõte on üks küsimus, mis on Euroopa Liidus liikmesriikide pädevuses meie poliitilises struktuuris ja meil on väga palju erinevaid poliitilisi lahendusi, aga ühtekuuluvuspoliitika raames viimaste aasta jooksul oleme me lähtunud strateegilisest lähenemisest ja me oleme poliitikat detsentraliseerinud ja selle poliitika vallas on mitmeid võimalusi Dresdeni linna saad-, saarnastele linnadele ja teistele väikestele kogukondadele. meil on võimalus erinevaid projekte ellu viia, rahastamist taotleda ja ma arvan, et lähimuspõhimõte on juba jõudnud jõudmas kõigisse meie poliitikasse ja nüüd on teie liikmesriikide ülesandeks ka selle abil midagi saavutada. suur tänu, härra Van den Brande. jah. ja siin äh, Malaga linnapea tõstatas väga tähtsa küsimuse, kõik mäletavad seda Brüži kõnet, äh, mille esitas Margaret Thatcher ja ütles, kus öeldi, et äh, otsustused äh, ei pea langetama Brüssel, vaid seda tuleb teha Londonis ja seal lõpebki lähimuspõhimõte. aga äh, jah, sellest me mõtleme seoses lähi, lähimusega ja lähimuspõhimõttega, aga mina igal juhul olen ka institutsioonisisese ta-, tasakaalu muutmise poolt igal juhul tuleb kohaliku tasandi linnapeadele ka võimu anda ja selle kohta on väga hea näide selle kohta linnapeade nõukogu, mis tegeleb kliimamuutusega, on üheks heaks eeskujuks, heaks näiteks selle kohta, kuidas kohalik tasand äh, tegeleb äh, üleilmsete küsimustega, sellepärast et just nimelt kohalikul tasandil tulevad välja seitsekümmend protsenti kliimamuutuse tagajärgedest. siis proua Krell, teil on õigus me peame äh, paremini nägema ette, mis äh, tulema hakkab ja kus. me ei pea mitte ainult äh, rääkima suurest kommunikatsiooniprobleemist, aga meil on üks probleem. meil näiteks ei ole võimalik institutsiooniliselt esitada ühte teatist või inf-, ühte infodokumenti koos komisjoni ja nõukoguga. selle, sellepärast, et see ei ole vastavalt, see ei ole eeskirjadega kooskõlas. ja ma alati või alati on võib-olla liiga suur sõna, ehk peaksin kasutama sõna sageli, ma arvan, et sageli me võiksime kasutada auto eeskuju. Ehm, muut-, mootor on Euroopa Komisjon äh, ja kütus on Euroopa öö, äh, Parlament, aga on vaja ka rattaid ja just nimelt sellepärast ei ole, just ainult, just sellepärast äh, ei ole mitte regioonide komitee ja regioonid ja piir, ja kohalikud piirkonnad ainult osake linnast, vaid just nimelt see, mis viib edasi seda autot ja ma tahaksin tänada siin äh, ka meie kolleegi Euroopa Parlamendist ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et äh, paindlikkus, äh, toodete to-, toetamine, edendamine, aseesimeeste töörühmas öeldi, et kõikides piirkondades, kõikides piirkondades on vähemalt üks tugev külg ja me peame need kokku koguma, need tugevad küljed ja ma olen kindel, et siis me saame asju parandada. suur tänu ja lugupeetud daamid ja härrad, meil on aega ainult kümme minutit äh, umbes äh, ja mul on vähemalt viis-kuus inimest, kes soovivad sõna, nii et äh, ma paluksin need viis-kuus sõnasoovijat neile sõna anda ja siis, kui nad on väga, teevad väga kiiresti, siis ma annan teistelegi sõna. Michael Schneider Saksimaalt, palun suur tänu, suur tänu, ma võtan siin ähm, Rahvapartei äh, nimel äh, regionaalpoliitika komisjonis sõna. jah, mul on ka väga hea meel ähm, Iiri referendumi tulemuse üle, kuid mul on, äh, kuid ma arvan, et ma ei tea, kas see asi on tõesti selles, et iirlasi on paremini teavitatud. kuid mis puudutab nüüd ülemaailmset kriisi ja regionaalseid vastuseid, siis üks on selge, meil on ühine kriis, kuid erinevaid vastuseid, erinevaid lahendusi võetakse sellega võitlemiseks, sellepärast et e, tugevad ja er-, e, nõrgad piirkonnad peavad leidma erinevad e, vastused sellele kriisile ja seetõttu vajavad piirkonnad ka pädevust, seda on siin juba mitu, mitu korda ka korratud, nii et mitmetasandiline valitsus ja haldus, seda tuleb edasi arendada ja proua Hübner, jah, tõesti, me oleme viimastel aastatel väga palju edusamme teinud, kuid me peame tulevikus veelgi väga palju ära tegema, piirkonnad peavad äh, ühiste Euroopa Liidu eesmärkide puhul rohkem paindlikkust saavutama selle, nende eesmärkide saavutamise puhul ja ka kriisi tagajärgede äh, äh, kõrvaldamiseks. nüüd teiseks, siin räägiti juba sotsiaalsest ühtekuuluvusest, härra Barroso mainis seda kui aga vaadata Sotsiaalfondi rakendamist, siis ja kui võrrelda seda näiteks ähm, nõrga piirkonnaga, mina tulen ühest sellisest Saksamaal, me, kui me vaatame, kuidas ähm, ettevõtted vähendavad oma personali ja need tööta jäänud inimesed ei, ei, neid ei püüta enam äh, ümberõppevõrgustikku, vaid nad peavad kas kuhugi mujale äh, elama minema. nii et me peame ka vaatama, kuidas me saame siin äh, sellist, äh, sellist olukorda muuta, nii et ka tööhõive olukorda muuta. ja nüüd härra Van, härra Van Nistelrooy, suur tänu, proua esinaine. Lükk Van den Brande ütles, et innovatsioon on äärmiselt oluline. innovatsioon seisneb selles, et me täna arutame siin selles demokraatia äh, kojas, siin selles hoones. siin me alustame innovatsiooniga. avatud uste päev on ähm, arutelupäev selleks, et äh, leida järeldusi, mis on äh, lähedased, mis oleks, on olulised meie kodanikele. härra Barroso rääkis sellest, et piirkondi tuleb tugevamini ja rohkem ähm, kaasata, et kõik äh, omavalitsuse tasandid tuleb rohkem kaasata, kuid ma ei kuulnud piisavalt äh, sellest, et oleks räägitud ka Euroopa vastusest, siin räägiti erinevatest äh, tasanditest, kuid piirkondade ja linnade otsene kaasamine kliimamuutuste teemasse ähm, majanduskriisi teemas, et seda, seda me ei näe, me räägime sellest ainult Euroopa tasandil. me oleme siin tegelenud eelarvega, mille, mis eeldab, et ainult välja valitud saavad tegutseda nendes valdkondades. mul oleks ka küsimus, et kuidas seda kuidas seda paremini panustada, nii et äh, äh, ka äh, linnad ja regioonid saaksid siin kaasatud? ma tänan teid sõna andmise eest ning mina tahaksin rääkida äärepoolsematest piirkondadest, mis tihti ära unustatakse. kui mõelda siin nüüd sellele, et väga olulised on väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted, siis äärepoolsemates piirkondades on väga äh, palju potentsiaali ähm, ja äh, see on, seob äh, jätkusuutliku arengu ja innovatsiooni niimoodi, et nii et loodusvarad ja inimressursid oleksid võrd, võrdväärsed ja äh, äärepoolsemates piirkondades oleks võimalik ära kasutada äh, äh, jätk- äh,, teisi energiaallikaid ja äh, võidelda ka mm, äh, e-, e-, energeetilise äh, iseseisvuse eest äh,. oluline on ka mm, kohalik omavalitsus ja äh, sotsiaalselt vastutavate ettevõtete loomine. kriisi kontekstis peame mõtlema sellest, et kuidas väljuda praegusest ummikseisust ning luua selline äh, arengumudel, mis oleks paremini kohandatud sellistele piirkondadele. territoriaalne areng peab esile tooma nende piirkondade eeliseid, uue ja aluseks tuleb võtta jätkusuutlik areng sellises perspektiivis sooviksin ma teada saada, et kuidas regionaalpoliitika mm, saab anda panuse ähm, äärepoolsemate piirkondade jätkusuutlikkuse arengusse, eriti praeguses kontekstis, aitäh! suur tänu, mul on veel üks sõnasoovija ja nimekirjas Risto Jelevela ja tegemist on Euroopa Parlamendi liikmega, palun! puheenjohtaja, Euroopassa on austatud äh, president, äh, Euroopa Liidus on piirkondlike pankade võrgustik ja finantskriisi tulemusena on äh, erinevaid finantseeskirju ja järelevalvet äh, muudetud, äh, muudetakse rangemaks rahvusvaheliselt ja ametivõimud üha rohkem pööravad õigusega tähelepanu äh, rahvusvahelistele suurettevõtetele ja nõuavad üha põhjalikumaid raporteid. ma arvan, et komisjon peaks kandma hoolt selle eest, et need meetmed ei muutuks liiga raskeks kohalikele, piirkondlikele väikestele pankadele, mis muudavad seda valdkonda mitmekesisemaks ja sageli aitavad kaasa piirkondlikule arengule ja kes tõenäoliselt ei ole süüdi selles kriisis ja ma paluksingi, et komisjon äh, võtaks arvesse tulevikus äh, neid probleeme, mida uued nõuded äh, võib-olla tekitavad väikestele pankadele ja et komisjon algataks dialoogi väikeste piirkondlike pankadega ja ma loodan, et volinik sellele küsimusele ka vastab. suur tänu ja veel paar kiiret küsimust. palun, teie olete tõesti kaua oodanud nee Η κομμουνιστική ιδεολογία μου Kommunistlik ideoloogia võimaldab mul näha siin positiivset äh, mõttekäiku ähm, kriisile reageerimiseks ning seetõttu on, meil on praegu väga palju tootmisvõimsusi ja kriisis me või me oleme jõudnud kriisi niimoodi, et äh, toodetud asjad ei ole enam üldse inimestele suunatud, see on täiesti vastuolus ehm, mõistlikkuse põhimõttega, et praegu on äh, asi läinud niimoodi, et superinvestorid on meie raha ära varastanud äh, kriisi ajal me ei ole nõus sellega, mis on öeldud, aga ma tahaksin siiski üht-teist öelda. Teie meetmete kriteeriumiteks võiksid olla kaks indikaatorit. esiteks, ähm, äh, töötute ja töö, äh, töötavate inimeste äh, protsent suur tänu! ja veel üks tõesti väga lühike küsimus. ma nägin väga paljusid käsi ja ma ei taha ühte po poolt ruumist eelistada siin, aga üks on seal, palun tõesti tehke lühidalt ja siis anname paneelile veel viimasteks vastusteks sõna. suur tänu! suur tänu selle võimaluse eest! mina olen väikese Itaalia linna pea ja see kohalik omavalitsus, mida ma esindan, on ka väga väike. kuulasin väga tähelepanelikult seda arutelu, küsimusi, vastuseid ja mul tekkis ka mõningaid äh, mõtteid, nimelt mis puudutab äh, infopuudust ja katkestatakse kõnelejad. palun esitage väga lühikene ja selge küsimus. jah, ma tulengi kohe oma küsimuse juurde. niisiis, mis puudutab äh, infopuudust ja küsimus on komisjonile. kas oleks võimalik ka selline olukord, et kohalik omavalitsus oleks ka äh, kontaktpunktiks kodanikele? me peame ka äh, teadust äh, tugevdama kodanike seas. ja nüüd teiseks, mis puudutab, mida komisjon soovib teha kultuuripoliitikaga? siia tuleb rohkem panustada, rohkem rahastada, sellepärast see on üks olulisemaid äh, valdkondi. ma vabandan, lugupeetud daamid ja härrad, et ma pidin teid äh, sundima nii kiiresti rääkima, aga tõesti paneeli kõnelejad soovivad ka sõnu ja meil ei olnudki nii palju aega paraku küsimustele, aga nüüd pöördume jälle paneeli poole, ehk äh, paneeli liikmed võiksid jällegi valida küsimuste hulgast need, mis neile sobivad ja teha siis lühidalt, ma paluksin ka lõpetuseks vastata küsimusele, et Euro-, praegu räägitakse väga palju, kas Euroopa selle kriisi tulemusena muutub tugevamaks, sellepärast et on näidanud võimalust, et Euroopa saab ühiselt tegutseda või muutub Euroopa hoopis nõrgemaks, sellepärast et Euroopas kaldutakse protektsionismi ja siseturu õõnestamise poole. ma esitaksin teile omalt poolt küsimuse, et kuidas regioonide, regionaalpoliitika oma osa saab mängida selle, selles, et me kriisist tuleksime välja tugevamana. ja alustame siit volinikuga ja siis annaksin kõigile teile ainult poolteist minutit kõneaega, palun well,. jah, ma olen nõus. ma olen täiesti nõus. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Schneider, äh, ma kinnitan seda, mida ma juba ütlesin, et meil on vaja rohkem paindlikkust ja meil on äh, vaja äh, rohkem vastutust piirkondade poolt, aga meil on vaja ka rohkem distsipliini. ja samuti mis puutub ultraperifeersetesse regioonidesse, siis komisjon kavatseb arvesse võtta nende piirkondade äh, piirkond, piirkondade omapärasid, keskenduda nende piirkondade tugevamatele külgedele ja äh, eraldada rohkem rahalisi vahendeid, me teame, et probleemid on keerulised, aga me püüame selles, sellega poliitiliselt äh, tegeleda. ja siis lõpetuseks, mis puudutab vahendaja küsimust moderaatori küsimust, siis äh, ühtekuuluvuspoliitika võib teha kahte asja. ühelt poolt toetada liikmesriikide eelarveid, mis on väga suure surve all praegusel hetkel, aga ähm, mis veel olulisem, on see, et äh, meie ühtekuuluvuspoliitika aitab kaasa suu pikaajalise perspektiivi eesmärkide saavutamisele meie majandusarengu plaanides või kavades me keskendume pikaajalistele investeeringutele infrastruktuuri valdkonnas, aga ka inimkapitali valdkonnas ja see annab võimalusi, loomulikult äh, me ei, äh, see, see ei ole määravaks teguriks, aga igal juhul äh, on ühtekuuluvuspoliitika kindlasti abiks siin valdkonnas. suur tänu, härra volinik ja härra president, teil on sõna. Uh, uh, see pole üllatav, et ma olen täielikult nõus sellega, mida ütles härra Schneider me peame äh, loomulikult üleilmsetest eesmärkidest kinni pidama, aga meil on vaja rohkem paindlikkust, et õigel ajal õige vastusega lagedale tulla. ma olen täiesti nõus sellega, mida teie, proua Kross, ütlesite äh, kliimamuutuste kohta, mis äh, on tõepoolest olemas ja on üks nendest väljakutsedest, millele me peame konkreetselt vastu astuma mis puudutab äh, väikseid pankasid äh, ja väikseid äh, rahandusettevõtteid, siis on selge see, et nemad on suureks tegijaks kohalikul tasandil ja üleilmsel tasandil me peaksime üle, peaksime me nõudma rohkem läbipaistvust, aga me ei saa loomulikult kõiki eeskirju muuta olukorrast tungivalt ja ma olen nõus, kolleeg, tegemist oli ettepanekuga, et me peame arvesse võtma äh, Äh, neid äh, olukordi ja looma alternatiivseid tingimusi asjade mõõtmiseks ja see ei ole mitte ainult teile oluline, vaid ka äh, Prantsusmaa on siin uute tingimustega nõus olnud ja lõpetuseks härra Van del Istelrooy. niisiis, ma arvan, et teie ettepanek oli väga positiivne ja oleks väga hea, kui te seda ettepanekut ka edasi levitaksite, et te vastava raporti koos, koostaksite selle kohta, mida me saaksime mõista sellise partnerluse all. niimoodi, et me saaksime konkreetseid meetmeid võtta, et me saaksime paremini tegu-, tegeleda ka maailmakriisi väljakutsetega. ma jätan nüüd proua Hüübneri vahele, sellepärast et ta saab hiljem niikuinii sõna, annaksin sõna siin siis äh, Baskimaa valitsusjuhile, härra Laupesele. jah, ma teen väga lühidalt. enamus küsimusi oli pööratud niikuinii äh, komisjonile, mitte tingimata meile, kuid ma jagan ühte ettepanekut, mõningaid ettepanekuid, mida äh, äh, kõnelejad mainisid. tegu on äh, ülemaailmse kriisiga, meil on vaja ka üleilmseid vastuseid, aga on vaja ka vastuseid kohalikul tasandil. nii nagu paljud ka mainisid, kohalikud tasandid on piisavalt paindlikud selleks, et koha, kohaneda tegelikkusega koha peal ja see on äärmiselt oluline, et me leiaksime tõesti õige vastuse, see võib olla isegi, siin võib olla tegu isegi vastuoluga, kuid me peaksime kohalikke ähm, volitusi tugevdama selleks, et leida vastusi sellele ülemaailmsele kriisile ja sellega me saaksime tugevdada ka Euroopa vastusi kriisile. ja sellega me saame kaitsta ka oma äh, kodanikke. suur tänu ja nüüd siis palun äh, Dresdeni linnapea proua Oros, palun. ja oh äh, jah, ka mina öö, ütlen väga selgelt, jah, me vajame tugevat Euroopat mitte ainult ähm, selleks, et Euroopat kui äh, tööstuse ja majanduse ähm, asukohta tugevdada, vaid ka selleks, et äh, tegeleda demograafia ja kliimamuutustega ja, ja majanduskriisiga. mis puudutab nüüd ähm, kriisi ületamist, siis siin kohalikud omavalitsused mängivad äh, võtmerolli sellepärast et meie tegeleme kodanike igapäevase eluga ning äh, seetõttu minu vastus sellele küsimusele on järgmine, me saame sellest kriisist äh, üle ainult üheskoos ja äh, piirkonnad, kohalikud omavalitsused, liikmesriigid, Euroopa Liidu tasand peavad aru saama, et me oleme partnerid, meil on ühesugused kohustused ja meil on ka ühesugused võimalused Äh, tegutseda oma eesmärkide saavutamise nimel, tänan. suur tänu selle poliit-, positiivse sõnumi eest siin lõpetuseks ja enne kui ma annan sõna proua Hüübnerile, tahaksin enda poolt tänada kõiki meie paneelis osalejaid selle väga elava osaluse eest ja tahaksin tänada kõiki kuulajaid küsimuste eest ja te puudutasite ju väga paljusid olulisi küsimusi, mida me räägime avatud osast äh, avatud päevade jooksul ja siis tahaksin tänada veel ka tõlke, kes väga kiirete sõnavõttudega toime tuleksid ja nüüd annaksin sõna proua Hüübnerile lõppsõnaks. suur tänu, Jackie, tõesti suur tänu äh, selle paneeli juhtimise eest ja lõpuleviimise eest. kõik äh, teie, kes te soovisite kõneleda, pidage meeles, et teil on veel kolm päeva, te saate sõna erinevatel seminaridel, teil on mitmeid võimalusi sõna saamiseks ja ma tahaksin äh, lõpu, lõpetuseks äh, öelda, et täna on selge, et me ei tea piisavalt palju täna sellest, kuidas praegune kriis äh, mõjutab meie piirkondade äh, suutlikkust ja, ja meil on vaja kindlasti analüüsi, komisjon, parlament, regioonide komitee peavad omalt poolt andma oma panuse selleks, et järgnevate kuude jooksul mõista, milline on kriisi tõeline mõju meie kohaliku tasandi ja piirkondade majandustele, mõned piirkonnad juba praegu või me võime öelda, kannatavad rohkem kui teised, aga see, praegu me veel ei taju päris hästi seda kriisi mõju tööhõivele ja see mõju on kindlasti Euroopa Liidu erinevates piirkondades erinev. aga seejuures on äh, üks väga oluline asi, äh, ma tahaksin rõhutada, et me peame kindlasti pidama meeles seda, et äh, see kriis tabas neid äh, piirkondlikke äh, omavalitsusi, mis juba ennem kannatasid kliimamuutuse, energiaprobleemide, demograafiliste muutuste all ja selleks, et mõista kogu nende tegurite ühist mõju, peame me lähenema asjale üldpildi seisukohast äh, ja piirkondade suutlikkus kriisiga toime tulla on teile selgem kui meil siin Brüsselis, ka siin on Euroopa Liidus erinevates piirkondades suuri erinevusi ja, ja ei ole mingisugust konkreetset võrdusmärki arengutaseme ja, ja kriisi mõju vahel või konkreetset sidet, on mitmeid piirkondi, mis on rikkad, mis kannatavad rohkem kui suletud ja suhteliselt vaesed piirkonnad ja regioonide või piirkondade suutlikkus kriisiga toime tulla ei sõltu mitte ainult piirkondadest endast, vaid ka liikmesriikide poliitikatest ja Euroopa tasandi poliitikatest. aga ma arvan, et pärast kriisi ei ole sugugi mitte ebatõenäoline, et Euroopa piirkondade ja kohaliku tasandite kaart muutub ja me peame kindlasti seda arvesse võtma järgmise põlvkonna ühtekuuluvuspoliitika koostamisel. selge on see, et kriisi järgne Euroopa saab olema kohaliku tasandi ja piirkondade Euroopa ja pöördudes tagasi meie tänase arutelu juurde, tahaksin ma öelda, et meil, me võime just nimelt täna äh, oma arenguprotsesse ümber hinnata ja anda uut tasakaalu piirkondadele, regioonidele ja anda kaasa ka instrumente sellele muutusele. aga selle muutusega on mitmeid küsimärke, me peame saavutama õige tasakaalu ja taga, garanteerima e-, töökohtade säilimise, samal ajal kui me loome uusi töökohti, aitame ettevõtetel kriisiga toime tulla, aga samal ajal me peaksime neid ka pikaajaliselt aitama toime tulla ja sellepärast, nagu ma ütlesin, on oluline just nimelt kohapealne lähenemine ja seetõttu ma paluksin just nimelt kohalikel valitsustel ja keskvalitsustel vaadata, kas on võimalik äh, Äh, sedasi lähendada ja kuidas me oma poliitilisi prioriteete saame parimal võimalikul moel kohaliku tasandiga ja kohaliku tasandi eelistustega kohandada. minu meelest on see oluline, oluline on kasutada ära ka kohaliku tasandi teave ja me kõik äh, tänasime siin Iirimaad täna aga me, ja me rääkisime väga palju lähimuspõhimõttest, aga pidage meeles seda, et uus Lissaboni lepe laiendab lähimuspõhimõtet kohalikule ja piirkondlikule tasandile ja see annab meile võimaluse Euroopa haldussüsteemi su-, tugevdada ja meie ühiseks vastutuseks on see võimalus ära kasutada ja võitjana välja tulla. Teie, kes te tulete altpoolt ja meie siin Euroopa tasandil, peame tegema koostööd ma tahaksin tänada teid kõiki ja ma tahaksin äh, see käesolevaga lõpetada ka avatud päevade avasessiooni. me oleme jõudnud äh, tänase ürituse lõppu ja ma paluksin teil äh, lahkelt ka ruumist võimalikult kiiresti lahkuda, sellepärast et Euroopa Parlamendi regioon arengukomisjon jätkab selles samas ruumis siin oma tööd. nii et ma tänaksin teid kõiki, ma loodan, et ma kohtun teiega palju järgnevate päevade jooksul ja mul oleks väga hea meel, kui te Äh, annaksite meile võimaluse oma tööga Regionaalarengu Komisjonis Euroopa Parlamendis kiiresti jätkata.